Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, äh, daamid ja härrad, mis te arvate, kas me võiksime tänase kohtumisega pihta hakata? Thank you. sellega on siis Regionaalasjade Komisjoni kohtumine seitsmendal detsembril täna avatud ja alustagem päevakorra kinnitamisest. kas kellelgi on märkuseid, ettepanekuid, härra Van Nistelrooy? suur tänu. tegemist ei ole väga tõsise märkusega, aga küsimus on, et kas ei ole mitte tavaliselt nii, et eesistuja käib kaks korda komisjonide ees et tavaliselt tulevad äh, enn-, eesistumise alguses, et mis nad kavatsevad teha ja pärast äh, ütlevad, mis nad tegid. härra kõneleja ütleb, et rumeenlased võtavad üle jaanuaris, ilmselt peab silmas bulgaarlasi, äh, ja tulemusi ju on üldasjade nõukogus olnud. kas ei ole ette nähtud härra Nistelrooy ütleb, et leedukatest ta räägib äh, ja siiski eestlastest lõpuks. alati nad lõpus käivad, tavaliselt ministrid. proua Mihhailova, täna teda päevakorras ei ole ministrit. jaanuaris tuleb uus minister. aga ma saan aru teie küsimusest, jah. Eesti ministrit meil tõesti ei ole päevakorras asi on selles, et me kohtusime temaga parlamentidevahelisel kohtumisel novembrikuus, kus kõik äh, riiklike parlamentide esindajad olid kohal, ta käis siis regikomisjoni koosolekul. novembris oli see. ja rääkis sellest, mis on saavutatud. nii et ta käis meie ees küll kas on teisi märkuseid? päevakorra kohta? kui ei, siis aitäh. võtame päevakorra sellisel kujul vastu. koosolekute protokollide kinnitamine järgneb ära ka punkt kolmeteistkümnenda novembri protokoll, see on online'is üleval ja ma teen ettepaneku, et kui kellelgi ei ole otseselt vastuväiteid tänase koosoleku jooksul, loeme nad vastuvõetuks. järgmine punkt, äh, esimehe teadaanded. Neid on paar tükki mul teile infoks, regionaalasjade komisjoni liikmetele infoks. kõigepealt äh, selle nädala esmaspäeval toimus kohtumine komisjonide esimeeste ja Dmitr Tšantševi vahel. Äh, härra Tšantšev on Bulgaaria alaline esindaja Euroopa Liidu juures ja Coreper kaks esimees esialgsete seadusandlike dokumentide osas peetavate arutelude osas, mis tulevad siis arutelule ja töösse järgmise aasta esimesel poolel. tegemist oli peaasjalikult tehnilise aruteluga, meie osa kohtumisest siis keskendus omnibussile, mille me kavatseme aasta lõpuks lõpetada ehk teisisõnu, me Bulgaaria eesistujaga selles küsimuses üldse ei kavatsegi koostööd teha ja rääkisime kahest punktist, mille osas on töö lõppenud ja kus esialgne kokkulepe nõukoguga on olemas ja ootame siis äh, Strasbourgis nende poolset allkirja. ja loomulikult mainisime seda, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek võetakse vastu kahekümne üheksandal mail, seda ütles komisjon, ja sellega seotud seadusandlikud ettepanekud tulevad äh, väga varsti, mis iganes see väga varsti pärast seda, seda ütlesid siis äh, komisjon ja nõukogu. ja sellelt kohtumiselt veel uus eesistuja ütles, et et äh, Bulgaaria eesistujana kavatseb korraldada kõrgetasemelise konverentsi Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika pärast kahe tuhande kahekümnenda aasta kohta perspektiivid äh, lähenemisele ja säästlike äh, regioonide suunas, ähm, see toimub Sofias kaheksandal juunil me saadame ametliku kirja ka meie komisjoni poolt välja, kus me palume, et regionaalasjade komisjonist kutsutakse delegatsioon selle ürit-, sinna üritusele. nüüd viieteistkümnendal novembril osalesin ma konverentsil, mille korraldas Strasbourgis volinik Pultš, selle nimeks oli investeerimine, investeeringud Euroopa ühendamiseks ja peamiste arutelupunktide all olid järgmine mitmeaastane finantsraamistik, ja rääkisime ka sellest, et äh, peaaegu kõik ehk üheksakümmend kolm protsenti Euroopa ühendamise rahastu va programmi vahenditest on nüüd eraldatud ja rääkisime siis äh, transpordi tulevikuprogrammide rahastamisest ka. tegemist äh, oli äärmiselt ambitsioonika kohtumisega ja sõnum, mis seal kõlama jäi, oli väga selge. nimelt meil on vaja transpordisektorisse investeeringuid, selle üle ilmselt ei kaeble keegi, aga voliniku visioon on, et see peaks tulema Euroopa ühendamise rahastust, mitte tõukefondidest, sest et Euroopa ühendamise rahastut hallatakse paremini, see on tsentraliseeritud ja tulemused on paremad. see oli siis see peamine sõnum, äh, mis kõlama jäi. ja nüüd äh, järgmine mitmeaastane finantsraamistik Äh, transpordiinimeste sõnum oli, et äh, vajadus äh, transpordisektoris investeeringute järele on rohkem kui seitsesada miljardit eurot. nüüd edasi, minu järgmine teadaanne. võib-olla olete kuulnud komisjoni viimasest algatusest eile hommikul komisjon arutas meetmete paketti, sealhulgas seadusandlikke ettepanekuid ja seisukohavõtte panusena siis Euroopa Liidu taaskäivitamiseks pärast finantskriisi läbimist ja Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust lahkuda. see pakett tuleb neljateistkümnendal, viieteistkümnendal detsembril arutelule kaks seadusandlikku ettepanekut puudutavad ka meie komisjoni mõlemad pu-, keskenduvad struktuurireformidele. kõigepealt äh, parandatakse määrust, millega luuakse struktuurireformi toetusprogramm. ettepanekus on äh, suurendada eelarvet saja neljakümne kolmelt miljonilt äh, kolmesaja miljoni euroni perioodil kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kakskümmend ja muuta programmi eesmärki niimoodi, et see oleks rohkem suunatud nendele liikmesriikidele, kes äh, plaanivad euroalaga liituda. ja teise ettepanekuga parandatakse ühtsete meetmete määrust, et liikmesriigid saaksid kasutada kas siis kogu tulemusreservi või osa sellest äh, praegustest Euroopa tõuke investeerimisfondidest, selleks, et toetada struktuurilisi reforme, selle asemel, et rahastada konkreetseid projekte. kuivõrd see reserv, selle reservi maht on umbes kuus protsenti EFSI viie fondi äh, riiklikest äh, summadest, siis me räägime rahast, mis on üsna, üsna suur. nii et liikmesriigiti see erineb. ma eeldan, et need ettepanekud kuulutatakse järgmisel nädalal täiskogus ka välja. ja me eeldame, et mõlema puhul siis seatakse Regionaalsete Komisjon vastutavaks komisjoniks, kuidas see välja hakkab nägema, eks siis ole näha ilmselt tekib teatud konflikt meie ja veel mõne muu komisjoni vahel, nii nagu see on algusest peale olnud struktuurireformi toetusprogrammiga, nii et äh, pärast seda asja väljakuulutamist täiskogus vaatame, mis edasi teha. härra Van Nistelrooy, suur tänu selle info eest. see on tõesti väga oluline meie töös järgmise poolaasta jooksul ja et eh, mis mõjud sellel on mitmeaastasele finantsraamistikule. kaks märkust. kõigepealt Euroopa ühendamise rahastu kohta öeldu. on täiesti selge, et eh, kui jutuks on Euroopa Ühtekuuluvusfond, me võtsime sealt vahendid eh, selleks, et rahastada ühendamise rahastut ja selge oli see, et eesmärgiks on seal ühtekuuluvus, eesmärke täita Ühtekuuluvusfondi vahenditega ja loomulikult meie oleme alati mõistlikuma vahendite kulutamise poolt, toome sisse kesksüsteemi, et kõike seda hallata paremini, aga lühidalt, jah, vahendeid peaks haldama ühendamisrahastust äh, keskel tasandil, aga me niimoodi päris ei otsustanud, ei transport, samuti komisjon ega meie. regionaalasjade komisjon oli see, kes selle ukse avas, et jah, tagagem paremad piiriülesed lahendused, aga selle asjaga tuleb tegeleda. ja praegu on siis esitatud meile rakendusraport äh, transpordikomisjonist, härra Novakov on selle koostanud ja ma arvan, et kaks asja tuleks omavahel siduda ja me peaksime ka sellele sinna paati astuma see oleks siis meie seisukoht äh, komisjoni tegevuse osas ja nüüd minu teine märkus. see, mis te ütlesite selle eilse ettepaneku kohta rahaliidu osas ja kui asjasse süüvida, siis täpselt nii ongi ähm,. hakatakse muutma seda määrust, mille osas meie proua Kreeliga olime raportöörid ja kus äh, me tagasime selle, et äh, linnad ja regioonid said väga selge koha selles toetusprogrammis. ja tegelikult see programm äh, praegu töötab väga hästi, kaks tuhat seitseteist äh, maksti välja väga suur summa, nii et piirkonnad on olnud väga aktiivsed, nüüd on leitud lisaraha siis kusagilt, et seda programmi laiendada. ja nagu te ütlesite, just nii ongi see määrus on tegelikult äh, meie äh, poolt on meie komisjoni asi ja kui me hakkame määrust muutma, siis peame meie ka selle eest vastutama. majanduskomisjon võib äh, arvamust avaldada minugi poolest, aga siiski peame võitlema selle nimel, et see asi jääks meie komisjoni pädevusse ja mitmeaastane finantsraamistik läheb niikuinii järgmisel perioodil majanduskomisjoni. nii et see on väga tähtis punkt, me oleme valmis selle äh, asjaga tegelema. nii et niipea kui võimalik ja jään lootma teile ja teie sekretäriaadile, äh, siis äh, pärast järgmise nädala istungit ja võib-olla, võib-olla koordinaatorite koosolekul täna hiljem sellest ka räägime. suur tänu, härra Van Nistelrooy, loomulikult räägime sellest koordinaatorite kohtumisel, aga ma annan endast parina nii nagu ka varem. see ei olnud lihtne, sugugi mitte, te teate seda isegi, aga tänu äh, fraktsioonide toetusele õnnestus meil see niimoodi ära lahendada ja saime pädevaks komisjoniks, sest puhtalt, et me üheskoos panustasime sellele. härra Zellerile annan veel sõna ja proua Kreelile ka suur tänu, proua esimees. on äh, komisjonis osakondi, kes äh, tegutsevad kibedasti selle nimel, vabandust, äh, parlamendikomisjone palju, kes tahaksid kibedasti, et need asjad nende pädevusse tuleksid. ja ma kuulen, et tööhõive puhul, äh, seal on ka plaanis Euroopa Sotsiaalfond välja võtta ja oma rahastamisvahend välja kujundada tööhõive jaoks ja tööpuuduse vastaseks võitluseks. ja lisaks sellele klassikalisele ühtekuuluvuspoliitikale siis sellised poliitikad käima lükata ja mulle tundub, et sarnast äh, toimub ka meil praegu selle Euroopa ühendamise rahastu puhul mina arvan, et me peaksime järg, praegu järelenud aega kasutama selleks, et kohtuda teiste komisjonidega ja sellest äh, rääkima, et kas me tõesti tahame, et see asjad nii läheks. transpordisektor on väga oluline, sellepärast et Euroopa rahandamise Euroopa ühendamise rahastul on hoopis teine eesmärk, nimelt äh, Need on need valdkonnad, kus äh, TNT-de puhul on äh, veel puudujääke, äh, need niinimetatud pudelikaelad, see, need on ühendamise rahastu eesmärgiks, et need pudelikaelad kaoksid ja praegu tundub siiski, et see eesmärk on saavutamata, vaadake näiteks raudteeühendusi, vastupidi, on seal läinud areng. praegu tehakse jõupingutusi selleks, et teised linnad Euroopa Liidust väljaspool, näiteks Hiinas, üritavad oma ettepanekutega väga jõuliselt öö, äh, oma öö, äh, äh, raudteetehnoloogia tuua siia Euroopa Liitu ka. meil, see läheb vastu sellele aastakümnetele tehtud tööle TNT-de osas ja loomulikult ühtekuuluvusvahendid on alati ka transpordiprojektide jaoks mõeldud, eriti raudteetranspordi parandamiseks, aga need vahendid on jäänud kasutamata. pigem on need suunatud hoopis maanteetransporti ja näiteks äh, kolme Balti riigi ühendamine üle Poola Kesk-Euroopaga, sinna ei ole, sellega ei ole mitte kuhugi jõutud ja asja põhjuseks on liikmesriigid, kes ei suutnud omavahel kokku leppida, kuidas äh, seda äh, teha ja Leedu ja Poola vahel ei olegi enam üldse raudteeühendust, sellepärast et äh, raudteeliibrid on lihtsalt sellises olukorras, et isegi kolmekümne kilomeetriga tunnis ei saa seal liikuda, nii et äh, see on täielik skandaal ja vot selliste asjadega tuleks tegeleda. ühtekuuluvusfondi vahendid, mis on suunatud transporti, on just nimelt praeguses eelarveperioodis küll ette nähtud, aga just nimelt öö, äh, linnasiseseks Äh, liikluse parandamiseks ja keskkonnakaalutluste eest võitlemiseks. nüüd, kui me ütleme, et äh, Euroopa ühendamise rahastu on paremini hallatud, no ma tahaks näha tõendeid selle kohta, sellepärast et Euroopa rahastu, ühendamise rahastust on väga suured summad välja võetud ju lõpuks, selleks, et EFSI käima lükata. sellele ei olnud keegi otseselt vastu ja nüüd äh, tahetakse siis veel ühtekuuluvusfondi vahendid äh, ka ära võtta. ja mulle tundub, et äh, selles osas peaksime küll rääkima need asjad läbi ja läbi rääkima koos Transpordikomisjoni kolleegidega. suur tänu, proua Kreel! suur tänu, teen väga lühidalt, sest et äh, ma toetan kahe käega seda, mida Lambert van Nistelrooy ja Joachim just ütlesid. minu meelest äh, see protsess peaks käivituma praegu veel enne, mitte Äh, enne mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmist, et ei saa olla nii, et võetakse lihtsalt ühtekuuluvusfondist vahendeid ära ja nii ongi. sellepärast, et äh, võib-olla jääb meile lõpuks veel vähem kui see kolmsada kakskümmend. ja nüüd see Euroopa ühendamise rahastu. meie parlament oli vastu sellele, et tuuakse sisse see tulemusreserv ja seda väga arusaadavatel põhjustel kui nüüd komisjon hakkab seda kasutama, see on küll väga kibe pill, aga minu meelest ei saa see olla vahend, mis meie, eh, mis meilt ära võetakse. ja ma ei saa täpselt aru, et see ühendamise rahastu on, selle oleme meie ju pikendanud aastani kaks tuhat kakskümmend, selle me ise koos Lambertiga tegime, tehni-, lisaabi jaoks andsime raha, ma ei saa aru, miks me praegu peaksime seda hakkama veel pikendama, enne kui mitmeaastane finantsraamistik on üldse välja pakutud. et me juba praegu hakkame rahade osas kohustusi võtma. minu meelest on äh, see küll üsna vale ja ma olen teiega tõesti nõus, et me peame võitlema selle eest, et meie oleme vastutav ja pädev äh, komisjon ja me peame selgitama, et ja komisjon peaks meile selgitama, miks me üldse sellist asja peaksime toetama, minu meelest ei ole selleks mingit põhjust, vähemalt praegu. suur tänu. ja nüüd komisjonipoolsed selgitused, nagu te teate, ma juba ütlesin paar korda, et me kohtusime, kutsusime volinik Dombrovskise meie komisjoni ette, et rääkida äh, selle toetusprogrammi esimesest faasist ja ta on tulemas veebruaris meie komisjoni. tuleb siis regionaalkomisjoni ette ja põhimõtteliselt kavatseme rääkida siis äh, selle programmi tulemustest. jah, muidugi võime rääkida ka siis selle programmi pikendamisest. viimane kõneleja, sellepärast et tegemist on alles ju esim-, see sisulise punktiga, härra Postinaru, ma pikalt ei räägi, aga mina olen Ühtekuuluvusfondi endine raportöör ja me kõik ilmselt mäletame seda, et see oli üks äh, eelmise mandaadi kõige suuremaid lahinguid. me tahtsime veenda kõiki selles, et Euroopa raha, ühendamise rahastu ei peaks olema lihtsalt vahend Ühtekuuluvusfondist äh, vahendeid välja võtta, äh, täpselt kümme miljardit eurot ja et kui need rahad siis võetakse, et ei anta mitte mingisugust ülevaadet selle kohta, kuidas seda raha kasutati. ja sellepärast ma liitun äh, Lamberti ettepanekuga, me peame nõudma seda hinnangut, kuidas neid vahendeid on kasutatud, ma tahaks ühtlasi ka näha väga konkreetseid tulemusi selle kohta, kuidas selle fondi äh, vahendid on geograafiliselt äh, jagunenud üle Euroopa kuidas äh, liikmesriikidel on äh, juurdepääs äh, ühendamise rahastule ja kui palju raha on Brüsselisse jõudnud jaanuariks kaks tuhat kaheksateist ja kus Euroopa ühendamise rahastu tõesti on andnud midagi enamat võrreldes ühtekuuluvuspoliitikaga ja kus on piiriülene ühendatavus paranenud. see oli ainus põhjus, miks selline rahastu üldse luuakse et äh, parandada maagaasi, energia, lairiba äh, ja peaasjalikult maanteeühendusi liikmesriikide vahel. me ei tahtnud äh, sugugi suunata neid vahendeid maanteede esi-, ehitamisele. ja enne seda infot peaksime me olema vastu sellele, et me hakkame mõttetult neid vahendeid üle kandma, sest Konstantsel on õigus, tuleb siia lisada ka ränne, kaitse ja julgeolek ja ausalt öeldes meie taskud jäävad ainult tühjemaks. aitäh. suur, härra Postinaru. ma nüüd lõpetan selle väikese arutelu järgmise märkusega. täna me kohtume mõne aja pärast volinik Kretsuga ja ma arvan, et me peame väga selgelt oma küsimused tõstatama ja esitama palve kui meil on seisukohad erinevate poliitikate osas, sotsiaaltranspordipoliitikad, kes tahavad võtta ühtekuuluvusfondist vahendeid ja luua uued paketid ja uued lähenemised, siis peab voliniku käest küsima, mida siis komisjon ikkagi arvab regionaalarengu kohta, regionaalpoliitika kohta ja millised on komisjoni plaanid regionaalpoliitika osas vahetult enne seda, kui esitatakse mitmeaastane finantsraamistik. sest meie üritame siin parlamendis jah, oma rolli täita, aga me tahame väga selgeid signaale ka Euroopa Komisjoni poolt. sellega ma lõpetan selle osa arutelu ja minu viimane märkus veel, hoopis teine teema sellel aastal meil nimelt jõulupidu ei tule. asi on selles, et neid jõulupidusid on nii palju, nii et ei olnud lihtsalt aega, kus seda teha. ja ausalt öeldes Strasbourgis need jõulupeod, need ei ole päris õiged asjad, sest seal käiakse väga vähe kohal. ja sellepärast peame hoopis seekord pidu uuel aastal. nimelt kohe pärast meie jaanuarikuist kohtumist ja ma loodan, et see on ähm, just õige koht, kus kõigi, kõike head soovida uueks aastaks. see oli minu viimane teadaanne ja lähme nüüd siis päevakorraga edasi ja tulemus on hääletus. hääletame arvamuse üle, mille autoriks on proua Monika Smolkova ja käe nimeks on sellel siis vabandust, ITRE komisjon vastutab selle eest puhta energia valdkonna innovatsiooni kiirendamine. proua Smolkova esitas äh, oktoobrikuisel komisjoni istungil selle äh, Äh, arvamuse, kuueteistkümnendal oktoobril tuli esitada muudatusettepanekud, kuuskümmend kolm muudatusettepanekut ka esitati ja raportöör on välja pakkunud kaksteist muudatusettepanekut. juhtivkomisjon ITRE võtab oma raporti vastu jaanuaris kaks tuhat kaheksateist. proua Smolkova, kas te tahate midagi öelda, palun? teen väga lühidalt, tahan kõiki töös osalejaid tänada tänada sekretäriaat ja variraportööre ja ma arvan, et raport äh, ITRE poolt saab olema väga hea. no läheme kohe hääletamise juurde. alustame muudatusettepanekust üks, kompromiss üks õigemini, kompromiss üks. kompromiss üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, vabandust, kompromiss kaks. Please excuse me, I will be more concentrate. Compromise two. vabandage, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss üksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kontrollime, kui te soovite. <laughs> okei, thank you uh,. We go now to. Läheme edasi. muudatusettepanek üksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kompromiss kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist langeb ära number kakskümmend kaks langeb ära. kompromiss neli on järgmine, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend seit-, kuus kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime. muudatusettepanek viiskümmend kuus. elektrooniline kontroll. palun hääletage. The vote is closed and it is the hääletus lõppes ja see on vastu võetud. näete seda tulemust, kõik on hästi. järgmiseks kompromiss kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu arvamust muudatustega palun hääletage. The vote is closed. hääletus lõppes. ja arvamus on vastu võetud, palju õnne raportöörile. We continue now with. Lähme nüüd edasi arutame raporti projekti Euroopa Liidu mahajäänud piirkonnad. see on algatusraport ja see puudutab äh, madala majanduskasvu ja tööhõivega piirkondade konkurentsivõimet. I am sorry, I am not here today, I am sorry vabandage, ma vist eksisin. tundub justkui ma oleksin kusagil mujal. nii, meil on siin natukene teistmoodi päevakorras. kõigepealt on meil ette nähtud proua Vallina raport Euroopa Liidu piirkondade linnade roll ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel. see on jällegi algatusraport äh, väga olulisel teemal ja meie komisjon on kahekümne neljandal detsembril või peab kahekümne neljandal detsembril oma arvamuse avaldama. ja nüüd palun siis vaikust siin saalis, sellepärast et ma tahaksin meie raportöörile sõna anda. Gentlemen Mr. Novakov, Mr. Bustinaro. I am really sorry, but I am et äh, vabandage, äh, äh, palun ärge teised kõnelge praegu, sest ma pean andma raportöörile sõna ja sooviksin, et saal kuulaks teda no,. Alina. suur tänu, nagu te teate see raport on olnud veebis üleval juba mõnda aega ja usun, et te olete sellega tutvunud. ja muidugi hea meelega kuuleksin, mis te arvate sellest. alustaksin sellest, et ähm, me ju kõik vastutame äh, ülemaailmselt kliimamuutuste eest, aga me liigume vales suunas ja äh, Ehm, parandusettepanekute elluviimine ja lahenduste leidmine liigub väga aeglaselt edasi. meie peaksime seda arutama siin Euroopa Parlamendis. Ehm, raport äh, käsitleb seda, kuidas tõsiseid meetmeid ellu viia ühtekuuluvuspoliitika kaudu kohalikul ja piirkondlikul tasandil. kliimamuutused äh, mõjutavad sotsiaalseid äh, erinevusi äh, Euroopa Liidu territooriumil. meil on niigi siin probleeme, madal äh, töötasu teatud piirkondades, vähene liikuvus äh, ja kliimamuutused mõjutavad Äh, majanduskasvu ja lisaks äh, kõigele sellele, mis toimub Euroopa Liidus, peab äh, Euroopa Liit aitama ka leevendada kliimamuutuste mõju mujal maailmas, sest vastasel korral tulevad teistest piirkondadest kliimapõgenikud meile. eriti suunduvad nad linnadesse, otsivad väärikamat elu. nüüd me oleme pidevalt kuulnud sellest, kuidas on vaja Euroopa Liitu toetada teatud valdkondades. Ähm, meil on olemas juriidiline raamistik, äh, meil on ette nähtud äh, võimekuse, teadlikkuse ja tehnilise, tehniliste oskuste suurendamiseks vahendid ning äh, üks olulisi punkte on see, et regioonid, linnad peaksid olema autonoomsed äh, loomulikult meil peame tegelema nende küsimustega riikideüleselt ja riiklikul tasandil ka, aga linnad on just äh, see paik, kus kohalikul omavalitsusel on äh, kõige lähem kontakt elanikega ning neil on ka äh, kõige suuremad võimalused radikaalsete lahendustega välja tulla. kodanikud on nagu ähm, agendid, kes saavad aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele. adapteerimine ja leevendamine, need on kõik väga tähtsad küsimused ja need ei puuduta ainult kohalikku tasandit, kuid seal saab kõige rohkem ära teha. nüüd edasi. Äh, USA äh, tõmbus tagasi Pariisi kokkuleppest, aga paljud linnad on siiski jäänud truuks oma kokkulepetele ja lubadustele võidelda kliimamuutustega ning vähendada süsinikuheiteid. Nendele meetmetele tuleb lisada ka tööhõivepoliitika, mis on tõhus, mis tagab sotsiaalse stabiilsuse, keskkonnastabiilsuse ja me peaksime äh, saavutama suurema hüppe taastuvenergia suunas ning samuti samuti ähm, tuleb äh, luua adekvaatsed investeerimisplaanid, äh, eriti just nendele piirkondadele, kus makromajanduslike muutuste tõttu on äh, tekkinud kõige suuremad lüngad ja kus on maha jäänud regioonid. et me teame, me ei tahaks lasta rahvusvahelistel energiafirmadel tohutuid kasumeid teenida ilma, et midagi ette võetaks kliimamuutuste vastases võitluses. tean seda oma regioonist. me teame, et inimesed põgenevad oma elukohast just seetõttu, et need ähvardavad kliimamuutused. nüüd niisugustele konflikt-, niisugusele olukorrale ähm, aitavad kaasa või panevad ainult õli tulle ka sõjalised konfliktid, ähm, me teame, mida toob kaasa ülemaailmne kliima soojenemine ja inimesed lihtsalt äh, on sunnitud lahkuma kodudest humanitaarsetel põhjustel. me peaksime aitama neid ja meil on selleks ressursse. ja lõpuks, kuidas soolise võrdõiguslikkuse poliitikat planeerimisel, hindamisel ja elluviimisel rakendada? me peaksime seda äh, igas sektoris ja igas meetmes arvestama ja lõpuks nüüd ähm, ma ei, ma tahaksin öelda, et siiani toimub lihtsalt halb planeerimine, halb koordineerimine, minu näited raportis on võib-olla ekstreemsed, aga need on olemas. nüüd äh, teist on kindlasti paljud saanud teate, äh, need, kes autoga käivad Strasbourgis, et nüüd äh, tuleb panna äh, esiklaasile väike kleeps, mis näitab ära palju teie auto tekitab heitgaase, see on Prantsuse meede, seda äh, on rakendatud Tšehhi Vabariigis, küll nad kavatsevad seda teha Austria, äh, Taani äh, on selle teatud sõidukitele kohustuslikuks muutnud ning paljud liikmesriigid nõuavad kleepse näiteks tasulistel maanteedel on meil need kleepsud kasutusel näiteks äh, parkimiseks ja, ja garaaži kasutuseks. tegelikult on nii, et äh, et äh, esiklaasi nähtavus et kui, kui neid kleebiseid on palju, siis võib-olla see emissioonikleebis ei, ei tule esile. meil peaks olema palju selgem meede, äh, töö on olnud siiani täiesti koordineerimata ja ühendagem oma jõud ning parandagem seda olukorda. ja ma usun, et te aitate mul raportit ka parandada. aitäh, nüüd saavad sõna liikmed, kõigepealt variraportöörid proua Piraki, kas keegi võtab tema nimel sõna? Mr Van Nistelrooy. She's, she's not in at the moment, but um, I, I listened carefully and I and.... härra Piraki, äh, vabandust, härra Nistelrooy. jah, äh, kuulasin väga tähelepanelikult ja isegi hispaania keeles sain mõningalt määral aru tuleb ütelda, et linnade ja regioonide roll üha suureneb ning selles valdkonnas, milleks on siis kliima ja energia küsimused ka. seega me ei räägi uutest eesmärkidest, me oleme ju eesmärgid heaks kiitnud äh, Pariisis. aga pigem tulemustest on jutt. ning äh, jah, tõesti, võimalusi on äärmiselt palju me näeme, et isegi rohkem vahendeid on äh, meil olemas, rohkem raha, kui me kasutame ära. seega me peaksime ära kasutama olukorda ning läbi raportite ja ka läbi äh, sinu raporti just rõhutama seda äh, tulemuslikkuse aspekti. on väga, väga palju uusi instrumente. energia, üleminek ja muu selline energiatõhusus, energia säästmine, kestlik energia. nii et jah, vahendeid on palju. ka Euroopa Investeerimispank ja muudki toetusprogrammid. kohalikud omavalitsused saavad seeläbi koos oma partneritega investeerida ning äh, kokkuleppeid sõlmida ja see võib isegi muuta linnades olukorda. ja seda teha väga kiiresti. proua Pirakist ei ole siin, aga meie toetame teie lähenemist. äärmiselt tähtis on toonitada äh, just detsentraliseeritud vastutust. sellepärast et see on tõesti üks väga hea raport. Mulțumesc, doamna președintă. Este știut faptul... Suur aitäh, proua Tonsila. me teame, et äh, kliima soojenemine on äh, üheks suuremaks väljakutseks, millega inimkond silmitsi seisab samuti kestlik areng, tervis, äh, maailma majandus. Pariisi konverents ning äh, kokkulepe on tegelikult äh, areneva dünaamilise protsessi alguseks, mis peaks võimaldama Euroopa ning äh, rahvusvahelisel kogukonnal saavutada püstitatud eesmärke, ehk siis pidurdada temperatuuri tõusu, nii et see jääks alla kahe kraadi meil on vaja ühtset lahendust, mis vastaks ka praegustele väljakutsetele. selles kontekstis Euroopa Liidu linnad ja regioonid, nagu ka teised kolleegid juba ütlesid, need linnad, nendel linnadel ja regioonidel on äärmiselt oluline roll, nemad aitavad konsolideerida kliimamuutuste vallas tehtavat kõikides riikides. seda sellepärast, et nad saavad toetada liiklust, transporti, linnade planeerimist, ehitussektorit, energiat, äh, ökoloogilisi taristuid. kui kõik kohapealsed regionaalsed äh, osapooled ei osale, siis me ei ole suutlikud oma eesmärke saavutama. see, kui tõsiseltvõetavad meie antud lubadused on, sõltuvad ka sellest, kuivõrd tegelikult linnad, regioonid, ettevõtted ja investorid on kaasatud. sellest lähtuvalt ma leian, et Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad erilist tähelepanu pöörama linnapeade konventsioonile selleks, et taoline koostöö jätkuks ka pikemalt, äh, kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend ja võib-olla isegi veelgi kauem, aastani kaks tuhat viiskümmend. seeläbi me hoogustame äh, seda dünaamikat, mis on tekkinud kuue tuhande viiesajas linnas, mille eesmärgiks on vähendada kasvuhoonegaase aastaks kaks tuhat kakskümmend vastavalt eesmärkidele isegi paremaid tulemusi saavutada. ma leian, et selline koostöö võiks olla eeskujuks ka teistele riikidele, mis ei ole Euroopa Liidus ja mis saaksid siis äh, koos teiste äh, riiklike rahvusvaheliste algatustega neid ellu viia. selliseid algatusi töötavad välja tihti just kohalikud omavalitsused, regionaalsed äh, võimud ma arvan, me ei tohiks kuidagi kõrvale jätta neid linnasid, mis on otsustanud võidelda kliimamuutuste vastu, aga mis ei käi, mis ei kuulu linnapeade konventsiooni alla. lisaks sellele need linnad ning regioonid, mis on kaasatud eh, COP kahekümne ühe elluviimisesse, vajavad investeeringuid suuri eh, innovatsioonipõhiseid investeeringuid nii et suudetakse ellu viia kestlikke projekte energia vallas, kliimamuutustega kohanemise vallas, muuhulgas ka siis äh,, siinkohal pean silmas väiksemaid kohalikke omavalitsusi. Euroopa Liit peab saama aidata kohalike omavalitsuste, regionaalsete omavalitsuste ja äh, riigi keskvalitsuse vahelise koostöö elluviimist selleks, et äh, paremat koostööd tagada ning äh, seeläbi toetada keskkonda. meil on vaja ka teavituskampaaniat, on vaja teavitada elanikkonda sellest, mis kaasneb kliimamuutustega. iga väike žest, kõik, mida tehakse, ükskõik mis tasandist me räägime, omab oma tähtsust. ma arvan, et kõik peavad olema kaasatud, muuhulgas ka igas eas kodanikud. Äh, see on esmatähtis selleks, et COP kakskümmend üks osutuks edukaks ning et me suudaksime ka tegelikult võidelda kliimamuutuste vastu. härra Flack, järgmine variraportor. Um... suur aitäh! mina räägin siis Ühendkuningriikide konservatiivide nimel ja tahaksin tänada raportööri siiani tehtud töö eest. me toetame üldisi põhimõtteid, aga siiski siin on mõningaid aspekte, mis meie meelest vajavad veel parandamist ega see eriline üllatus ei ole. mõned võtmealad, nimelt kolm, esiteks, nagu ma varasemalt mainisin, siis me peame tagama, et me ikkagi vaatame, kuidas tegelikult ühtekuuluvuspoliitika panustab kliimamuutuste vastasesse võitlusesse. kaks tuhat kuusteist Kontrollikoda jõudis järeldusele, et on oht, et kahekümneprotsendilised kulutused aastani kaks tuhat kolmkümmend kliimamuutuste leevendamiseks eh, seda eesmärki saavutada, seega tuleb eh, paremini prioritiseerida tegevust. ma teeksin ettepaneku siin sõnastuse kohta, eriti lõikes kolmkümmend neli, kolmkümmend viis eh, meie arvamuses. sellega tuleks arvestada. lisaks sellele tuleb arvestada lisaväärtusega kui me ütleme, et Ameerika Ühendriigidele tuleks näpuga näidata, nagu te kümnendas lõikes teete, sellel tegelikult ei ole mingit erilist väärtust äh, ja ei ole otseselt seotud linnade rolliga COP kahekümne ühes. ma hea meelega kuulsin, et raportöör äh, tunnustas täna hommikul, et paljud mitteföderaalsed äh, osapooled Ameerika Ühendriikides pärast Ameerika Ühendriikide taganemist on üle korranud oma soovi vähendada heitmete määra aga me peaksime õppima siin sellest seda, et meie peame äh, aitama regioonidel, äh, autonoomsetel piirkondadel edasi liikuda oma kliimakavadega, mis tihtilugu äh, on palju ambitsioonikamad näiteks on otsustatud ületada kahekümne protsendilist vähendamise määra aastateks kaks tuhat kakskümmend. ja viimane märkus on positiivne tööstuse rolli kohta. paljud äh, tööstuse sektorid on hakanud süsinikusisaldust vähendama ja juba investeerivad rohelisesse tehnoloogiasse. aga tööstust mainitakse siin ainult kord äh, lõikes viis ja pigem negatiivsest aspektist lähtudes. koostöö erasektori regioonide vahel on äh, pakkunud äh, asjalikke lahendusi kliimamuutuste vastases võitluses nii Euroopa Liidus kui üle maailma. Tesla eelmisel nädalal tuli välja Lõuna-Austraaliasse suurima akuga ning tänu sellega on nüüd Teslast saanud äh, pioneer taastuvenergia säil-, salvestamisel ja ka minu kodumaal on meil loodud süsteeme, mille kohaselt kasutatakse ära tekkinud jäätmeid ning äh, energia tootmiseks ning see on samuti kaasa aidanud. me näeme seega, et tööstus äh, võib panustada ning ma toon selle välja ka oma muudatustes linnad äh, pingutavad Pariisi kokkuleppe saavutamiseks äh, see neljakümne rühm või äh, linnapeade konventsioon ja ma usun, et nende toetus on tõesti oluline, me peame neid aitama. aitäh! aitäh, härra Van Miltenburg, Alde variraportor. aitäh härra Takula nimel, kelle nimel ka vabandan. tahaksin paar lühikest märkust teha, sellepärast et ma usun, et Aldo fraktsioon on nõus peamiste alustega raportis. tahaksin välja tuua aga kolm aspekti, kõigepealt lõige kaksteist. ma ei tea, kas on realistlik pärast Oettingeri viibimist siin komisjonis, et me jällegi rõhutaksime kaks tuhat kakskümmend järgnevat ähm, eelarved ja selle äh, tugevdamist, ma arvan, et meil on vaja paremat rahastamist selleks, et kliimamuutusi leevendada. kõik ei puuduta ainult ühtekuuluvuspoliitika, on teisigi äh, finantsvahendeid, et nende väljakutsetega toime tulla. teiseks, kui te räägite neljateistkümnendas lõikes vajadusest äh, tagada ka head töö tööhõivekavad, äh, muidugi. tööhõive on oluline, aga kas meil on mingeid kavasid selleks, et igasuguste väljakutsetega toime tulla, kas on vaja midagi spetsiifilist nüüd just tööhõive jaoks või siis kui me vaatame puhta energia algatuse raportit, mille üle me just hääletasime, sellel on omad tagajärjed ju ka tööhõivele kui me räägime tõhusatest tööhõivekavadest, siis ma ei usu, et see peaks olema seotud ilmtingimata süsiniku vähendamisega. see on võib-olla, mm, läheb kaugemale selle raporti eh, teemast. lõige kaheksateist, kus te räägite sotsiaalmajanduslike tagajärgede hindamisest seoses adoptsioonimeetmetega. muidugi meil on vaja leevendamist ning ka kohanemist. aga miks meil peab olema majandussotsiaaltingimuste kaugele minev äh, hinnang. samas lõikes lisaks sellele räägitakse ka seda, et tuleb kaitsta ainult kõige haavatavamaid äh, elanikkonna kihte. ma usun, et siin ikkagi aetakse asjad segamini, meil on vaja leevendamist, kohanemist ja see, et osa elanikkonnast on haavatav kui ülejäänu no,, ei ole võib-olla asjakohane siin välja tuua, kui me hakkame sotsiaalmajanduslikest tagajärgedest rääkima, siis jääb mulje, et võib-olla tahetakse ka. et sotsiaalseid klasse, mis on haavatavad, neid kaitstakse paremini aga läbi leevendamise kohanemise me ei saa ju hakata tegelema vahet erinevate sotsiaalsete klasside vahel, me peame ikkagi kõiki kaitsma, kes võivad äh, kliimamuutuste tagajärgedel probleemidega silmitsi seista. suur aitäh, härra Roope, järgmise variraportöörina. suur aitäh, lugupeetud esimees. ma tahaksin äh, avaldada tunnustust raportöörile töö puhul see on vajalik ja tähtis raport. me oleme jõudmas ju ka uude perioodi aastatesse, mis järgnevad aastale kaks tuhat kakskümmend. kõik need kavad, mis tehti aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, eh, ei ole enam muudetavad millised õigused ja võimalused tekivad aga linnadel ja regioonidel pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, sõltuvad tulemustest, sellest sõltuvad ka tulemused. nagu raportöör ütles, me alati ei liigu õiges suunas ja seega see, mida tehakse linnades ja regioonides, nende peamine tegevus, nende vastutus, nende poolt astutavad sammud sõltuvad ju tegelikult sellest, mis liikmesriigid lubavad neil teha. see sõltub neile antud mandaadist, näiteks Balti riikides või Leedus siis täpsemalt regioonid vastutavad ainult viieteist protsendi eest äh, äh, eelarvevahenditest ja need valdkonnad, kus nad saavad tegutseda, on väga täpselt paika pandud, meil on eeskirjad. pärast aastat kaks tuhat kakskümmend me peaksime üritama laiendada linnade ja regioonide õigusi, nii et nad saaksid vähemalt äh, viiskümmend protsenti äh, rahast, äh, raha üle otsustada ning läbi viia seeläbi projekte, millel on, millest on kasu elamusektoris, renoveerimine ja nii edasi, see oleks väga oluline kolm kuni viis protsenti hoonetest tahetakse renoveerida iga-aastaselt. mida see tähendab, seda, tähendab seda, et tegelikult läheks meil kuuskümmend aasta kõikide hoonte renoveerimiseks. aga minu enda kodukohas me oleme juba kõik majad ära renoveerinud ning selle mõju on suur, me suudame säästa viiskümmend protsenti energiat seeläbi kõige odavam energia ei ole ju see, mida me toodame, vaid see, mis me kokku hoiame. nelikümmend seitse protsenti energiast ostetakse Euroopa Liitu kolmandatest riikidest. nelisada miljardit eurot. tegemist on tohutu reserviga, tohutud summad ja neid vahendeid saaks kasutada selleks, et parandada energiatõhusust, luua ringmajandus, me saaksime ära kasutada seda ka muudes valdkondades. me viskame tihti ära väga häid äh, kodumasinaid, millel lihtsalt on mingi kruvi puudu. selline ületarbimine ja tööstuse soov toota uusi tooteid eh, ja tuua neid turule, mida isegi ei ole võimalik parandada, eh, toob endaga kaasa ressursside puuduse. ma mõistan, et meil on vaja töökohti, aga tarbimisel on ka omad piirid, me peame mõistuse juurde jääma. lisaks sellele on oluline ka see, et kui me ostame energiat ja Ameerika Ühendriigid juba vabandust, vabandust, jah, nagu ma ütlesin, viiskümmend protsenti me ostame oma energiast mujalt, siis need teised riigid peaksid ju alluma samadele reeglitele keskkonnavaldkonnas kui meie. Ostrovetskis ehitatakse uut äh, jaama aga meil ei ole mingit kava selle kohta, kuhu läheksid tuumajäätmed, mis sellest jaamast tulevad. me ei peaks lubama seega sellistel toodetel tulla meie turule, mida ei toodeta vastavalt Euroopa Liidu standarditele ja mis on otseses vastuolus meie kliimaeesmärkidega. me peame olema ambitsioonikad ja otsustama, mis me teeme pärast aastat kaks tuhat kakskümmend kas me peaksime andma rohkem äh, autonoomiat, äh, otsustusvõimet äh, regioonidele, ÜPP on väga hea liider pluss mehhanism ju, miks siis ühtekuuluvuspoliitika raames ei saaks meil olla mm, linnavalitsuste põhine plussmehhanism, nii et põhimõtteliselt igal linnavalitsusel oleks oma raha ja saaks otsustada, milliseid projekte läbi viia sellised asjad on olemas paljudes liikmesriikides ja me võiksime taolisest eeskujust kõikjal Euroopa Liidus lähtuda. suur aitäh, härra Demato, palun. suur aitäh. meie jaoks on see teema väga oluline. eriti, mis puudutab just kliimamuutusi. kliimamuutuste põhjused me ju teame, mis need on, tormid, üleujutused ja nii edasi. Need nähtused äh, üha süvenevad ja tõsinevad. me oleme välja arvutanud, et neljasaja miljardini ulatuvad majanduslikud kahjud äh, aastast kaks tuhat kolmteist Euroopa Keskkonnaamet samuti on ju uurinud erinevaid äh, kohanemismeetmeid, mis oleksid võimalikult hästi toimivad ja paindlikud tuletame meelde, et Euroopa Liidu eelarvest kakskümmend protsenti aastaks kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend peaks olema suunatud kliimavaldkonna jaoks. aga Euroopa Kontrollikoda oma kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta raportis äh, tõi välja selle, et on oht, et me ei suuda oma eesmärke saavutada me ei räägi siin mitte ainult bioloogilise mitmekesisuse kahjustamisest, vaid me peame silmas pidama samuti rahva tervist. tihtilugu äh, on äh, siin tagajärjed väga ohtlikud, kliimamuutused juba praegu on kaasa toonud haigusi ning äh, varast surma kuumalained on olnud äh, vägagi äh, saatuslikud kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. Ähm, tuhanded äh, hukkusid selle tagajärjel. me näeme samuti, et rannikualadele veetasmetõus on sundinud paljud lahkuma. me näeme, et levivad erinevad põletikud, keemiliste ühendite levik, leviku oht on me peame silmas pidama, et tuleb toetada meditsiinivaldkonda ning äh, toetame neid. lõiked üheksa, kümme. Äh, nendesse teeme kindlasti veel muudatusettepanekuid koos kolleegiga. samuti hindame väga seda, äh, mis lindade kohta öeldakse, me teame, et lindade vastupanuvõime kliimamuutustele on väga oluline suur osa elanikkonnast on just linnadesse koondunud kolm neljandikku. me näeme, kui kohutavad sündmused toimusid Kreekas, Portugalis, Lõuna-Prantsusmaa, Itaalias. selle tulemusena me peaksime kuidagi tasakaalustama olukorda linnapiirkondade ning äh, maapiirkondade vahel, elamurajoonide vahel sellest tulenevalt oleks vaja kas äh, tõsta eelarve osa, mis on mõeldud ühtekuuluvuspoliitikas neile valdkondadele, kliimamuutuste vastastele mõistet-, ähm, kliimamuutuste vastasel võitlusel meil on vaja selgeid eesmärke, selgeid kriteeriume, mille arve, mille alusel seda hinnata, samuti tuleme, peame tähelepanu pöörama energia säästmisele, kuid samuti peaksime rõhutama seda, äh, et tuleks läbi vaadata Euroopa Liidu solidaarsusfond suur aitäh! kuna rohkem sõnavõtusoove, proua Kreel. Äh, jah, võtsin äh, veel sõna, soovisin veel sõna. ma toetan raportööri eesmärke kahe käega, selles ei ole üldse küsimustki, aga kolm väikest märkust minu poolt ka. Te ütlesite viienda punkti kohta võib-olla on asi siin äh, tõlkeprobleemis, saksakeelses versioonis on, et mõistame hukka tööstussektori meedia ja poliitika äh, kliimamuutuseid eitava seisukoha. see mõistame teravalt hukka. saksakeelsest versioonist jääb selline mulje, et kõik need äh, ütlevad, et äh, nad on kliimamuutuste teooria vastu, tegelikult see nii ei ole ju, ilma tööstuseta ei ela me keegi ära. meie eesmärk peaks olema, et äh, tööstus tuleb toetada jätkusuutliku keskkonnasõbraliku tehnoloogia kasutamisel ja ressursitõhusa tehnoloogia kasutamisel, aga me ei peaks neid niimoodi hukka mõistma. ja ausalt öeldes meie oleme ise ka poliitikud, kes on siia nimekirja pandud ja võib-olla on siin üksikud, äh, kes äh, kliima soojenemist eitavad, aga enamused äh, poliitikud, enamus poliitikud on küll, välja arvatud Trump, teadlikud oma kohustustest. võib-olla peaks selle natukene teistmoodi tõlgendama, sest muidu tekib äkki segadus. ja siis mulle tundub ka, et me ei peaks siin raport raportis kin-, paika panema, et kui palju me tulevikus äh, ühtekuuluvusfondi vahenditest kliima soojenemise alaseks äh, võitluseks eraldame. praegu on kakskümmend protsenti ühtekuuluvusfondi vahendist ette nähtud keskkonna mm, kaalutlusteks äh, ja see on õige, aga ma ei tahaks praegu küll öelda, et seda tuleb hakata tõstma, tuleb tõesti ära oodata mitmesaastase finantsraamistiku arutelud, ma olen teiega täitsa nõus, et me peame linnu rohkem kaitsma, et nad saaksid ise otsustada ja et nemad saaksid otsustada, millised vahendid tuleks suunata kuhu, sest et äh, mulle tundub, et siin on küll erinevaid võimalusi, kuidas võidelda äh, kliima muutuste vastu, praegu keskendutakse palju linnades, aga on võimalik äh, väga palju muuta nii elamumajanduses kui ka äh, ühistranspordis, et asjad oleksid äh, keskkonnasõbralikumad ja ma arvan, et selles osas peaks meie sõnastust võib-olla natukene veel toetama, toestama, vabandust. aitäh, rohkem sõnasoovijaid ei ole annaksin sõna Euroopa Komisjoni esindajale seega. proua Malinovska, palun. suur tänu, juhataja, suur tänu parlamendiliikmete selle tänase arutelu eest. Muchas gracias, senora Hiina. suur tänu, ütleb kõneleja hispaania keeles. suur tänu, tõesti, me kutsume üles äh, kliimaalases tegevuses tegevusi mobiliseerima natukene rohkem Bonnis sai eh, novembri keskel alles ümber järgmine kliimaläbirääkimiste voor ja järgmisel nädalal on Pariisis tulemas väga oluline kohtumine. mõlema kohtumise puhul mängib väga olulist eh, rolli just nimelt kohalik tasand. linnade mm, konvent eh, korraldavad korraldasid Bonnis osapoolte konverentsil oma seminari ja sa-, saavutasid selle, et avaldati tunnustust tervele reale tegevustele, üle kolmesaja poliitilise juhi, tuhat äh, osalejat kõikidest valitsustasanditelt ja üle kuuekümne riigi esindajad, väikeste saarte esindajad olid seal Bonnis kõik kohal. ma tahaksin veel kord tänada regioonide komiteed, et äh, linnade, äh, linnapeade konvendi kohtumine nii edukaks kujunes, rääkisime seal linnade ja regioonide vahelisest koostööst, juurdepääsu tagamisest finantsvahenditele ja poliitilisest ähm, juhi rolli võtmises integreeritud kliimapoliitikas. nii et suur tänu selle eest, see näitab seda, et me peame koostööd suurendama linnade sise, äh, riiklike valitsuste ja regioonide vahel, toetama innovatiivsete lahenduste leidmist ja tööstuse rolli on rõhutatud, aga nagu ka äh, investeerimisallikate avamist Bonnis leppisime me läbirääkimiste laua taga kokku sel, selles, milline peaks olema Talanoa dialoog täpselt ja tegemist peaks olema dialoogiga järgmiseks aastaks juba, kus kõik osapooled, sealhulgas linnad, tulevad kohale ja näitavad, kui kaugele nad on jõudnud Pariisis võetud kohustuste täitmisega ja kuidas kliima Äh, alast tegevust saaks hoogustada ja sellepärast teie arutelud on väga õigesti ajastatud. nüüd siis tänane raport, mis on arutelul. me tervitame seda eelnõud. me toetame seda ettepanekut, et komisjoni ja liikmesriigid seaksid endale ambitsioonikad seadusandlikud eesmärgid. nagu te teate, seda kõike arutatakse praegu puhta energiapaketi ettepanekute raames kuid loomulikult oleks mõistlik rõhustada ikka ja jälle kohanemist, kohandamist ka kohalikul tasandil. USA-s on samuti väga paljud linnad väga ambitsioonikal seisukohal kliimavastuse muutuse osas. Bonnis äh, oli äh, see ka tunda, et nemad ei kavatse võetud kohustustest loobuda me tunnustame seda, et räägitakse ka sellest kliimamuutuste vastasest võitlusest ja nendega kohanemisega kaasa toodavatest äh, positiivsetest külgedest, et on võimalus elukvaliteeti tõsta ja nii edasi. mitmeaastane finantsraamistik ja ühtekuuluvuspoliitika, me oleme nõus sellega, et äh, kutsutakse üles vahendeid äh, tõstma, Pariisi kokkuleppe rakendamine tõesti on väga suur ettevõtmine ja eelarve peaks väga selgelt äh, Äh, teadmiste põhimõttele keskenduma. aga need, kes ütlesid, et väga palju raha on praegu arvetel kinni, teil on õigus, tõesti, meil on veel väga palju raha saadaval nii äh, kliima soojenemisega kohandamise ja riski maandamise programmide jaoks umbes viiskümmend protsenti on äh, veel kulutamata selle temaatilise eesmärgi all ja me tahame kindlasti avaldada tulevikus ka toetust linnadele ja regioonidele, olgu see siis läbi teadlikkuse tõstmise programmide, äh, teadmiste suurendamise, suunamise ja nii edasi. oli neid, kes ütlesid, et linnapeade konventi tuleks eksportida, olemegi selle tööga juba pihta hakanud, pärast septembri kohtumist äh, Sahara aluste piirkondade konvent on juba loomisel ja tahame kindlasti jõuda ka Indiasse ja Ameerika mandrile. eelmisel nädalal avalikustasime linnainvesteeringute toetuse programmi Urbis. Urbis äh, saab nüüd investeerimistoetust ka investeerimispangast ja eesmärgiks on siis äh, vabastada uued investeerimisallikad ja tõsta projektide kasu mõistlikkus, tõesti, teinekord see probleem on, et raha istub lihtsalt kontodel, sest et need projektid, mis esitatakse, lihtsalt ei ole piisava kvaliteediga. ja viimane märkus, tuletan meelde veel, keegi juba mainis, et Euroopa Liidu linnapeade konvent kindlasti panustab meie energia- ja kliimaeesmärkidele, nad on juba oma eesmärgid täitnudki ja neid ületanud kakskümmend kolm protsenti on olnud nende poolt heitkoguste vähendamised ja kindlasti see kakskümmend seitse protsenti, mille osas nad lubaduse võtsid, saavutatakse. tuhat äh, linna on kohandamiskavadega leppinud ja meie Euroopa linnad on siin tõesti esirinnas ja ma, meie oleme äh, alati komisjonina valmis seda näitama, kui edukad me oleme olnud ka ülejäänud maailmas. suur tänu! ja nüüd äh, sõna proua Valinale meil selle arutelu lõpetuseks. suur tänu nende märkuste eest ja suur tänu ka komisjoni esindajale. ühte asja ma tahtsin veelgi selgitada, mina olen ise pärit piirkonnast, kus ehm, inimesed varem teenisid leiba peaasjalikult kaevandustes ja tegemist oli Hispaania suurima tööstuspiirkonnaga. siis, kui meil tööstus veel oli oh,. ja nüüd öö, ma kaitseksin tööstust äh, kahe käega alati, ma tean, äh, mida see tähendab, äh, kuidas see on sissetulekuallikas inimeste jaoks, aga sellegipoolest, vaatamata sellele, peab ka tööstussektor kinni pidama keskkonnastandarditest ja peaks panustama mm, kliimamuutuste vastasele võitlusele. ma olen väga hästi kursis nende asjadega, ma olen üheksateist aastat elanud selles piirkonnas mul on veel väga hästi meeles, äh, kuidas äh, ühel meie ilusa, ühes meie ilusamas rannas äh, kaevandati raskemetalli. aga tööstust jah, ma kaitsen, kuid ka tööstus peab vastama seatud nõuetele. me ei saa neile teha mitte mingisugust allahindlust siis on räägitud äh, palju siin dekarboniseerimisest, loomulikult see teema on mulle ka teada, ka see on minu kodukohas äh, teada ja tunda. viiskümmend tuhat äh, kaevurit oli meil omal ajal nüüd kaheksasada. Need on konkreetsed tohad, mis on kaduma läinud, lisaks sellele kaudsed kohad, need piirkonnad surevad välja. rahvastiku väljavool on uskumatu. nii et jah tuleb leida alternatiiv inimeste jaoks. inimestele tuleb anda alternatiiv, kui nendelt juba nende elatis on võetud. nii et äh, peab vastu võtma kaasavad meetmed, et inimesed saaksid normaalset elu elada ja, ja ellu jääda. väga palju inimesi on, on otseses sõltuvuses nendest töökohtadest. ja me kõik oleme nõus, et linnade roll ja linnapeade konvendi roll on ülioluline. Hispaanias me alles reformisime oma kohalikke omavalitsusi. peamised linnad kannavad täna suuremat vastutust, aga teiste vastutus on väga väike. järjest ja rohkem ja rohkem palutakse projekte ka teistes Euroopa piirkondades, kus uuringud, äh, tegelikult nende tulemused lähevad, on erinevad. seda kõike oleks võimalik parandada, rohkem tuleks äh, anda pädevust üle kohalikele omavalitsustele, et nad ei peaks sõltuma keskvalitsusest või mingisugusest ametkonnast, kellele need mõjuhinnangud, keskkonnamõjuhinnangud antakse, aga igal juhul suur tänu toetuse eest ja ootame siis muudatusettepanekuid. Thank you very much, only suur tänu, ainus, mille ma siin selle arutelu lõpus pean veel äh, välja hõikama, on see, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmeteistkümnenda detsembri kolmapäeva keskpäev. kolmteist detsember kell kaksteist. suur tänu selle arutelu eest ja lähme edasi, järgmine punkt päevakorras Euroopa Liidu mahajäänud piirkonnad, konkurentsivõime madala sissetuleku ja madala majanduskasvuga piirkondades. Michela Giuffrida on meie raportöör. ja täna räägimegi siis täna, vabandust, täna räägimegi juba sellest raportist, nii et kolleeg Giuffrida, teil on kõigepealt sõna ja siis variraportöörid ja ülejäänud kolleegid, palun. aitäh ma näen, et arutelu mahajäänud piirkondade üle on oluline, võttes arvesse ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. ja ma muidugi hea meelega ootan ka kolleegide kommentaare, nagu te teate, me räägime siin territooriumitest, mis on kõige nõrgemad mis peaksid siis äh, kõige rohkem toetust saama ühtekuuluvuspoliitikast. tegemist on selliste territooriumitega, kus äh, peab meie pidev toetus olema kogu aeg tagatud. lisaks sellele algatusele ja investeeringutele ning majanduskasvule suunatud äh, algatuste mahajäänud piirkondadest ehk siis neis äh, regioonides, kus on väike majanduslik äh, kasv või väike sissetulek. Äh, komisjon räägib neist mõlemast ning me oleme lähtunud ka siis raportis sellest. komisjon on välja toonud nelikümmend seitse sellist regiooni, mis nad siis jaotubki kaheks väikese majandusliku kasvuga regioonide, kus SKT on madala kus SKT on enam-vähem sama, mis keskmine Euroopas, aga majanduskasv on madal ning siia alla kuuluvad siis Itaalias, Hispaanias, Kreekas, Portugalis olevad piirkonnad. teine rühm on siis väikese sissetulekuga piirkonnad, tegemist on äh, territooriumitega, kus SKT on veel väga madal, aga kus on näha, et kasv on tugev Need äh, regioonid äh, lähtuvalt, äh, lähtepunkt oli tõesti väga-väga kasin, aga ühtekuuluvuspoliitika on väga hästi toiminud ning me näeme, et selle tulemusena on tagajärjed väga head just tänu Euroopa Liidu rahalisele toetusele. siinkohal me räägime siis sellistest regioonidest, mis on Bulgaarias, Ungaris, Poolas ja Rumeenias esiteks tahaksin ütelda, et selline vahet tegemine statistika seisukohalt võib-olla on kasulik, aga ei sobi määruste koostamiseks. ma usun, et sellised klassifikatsioonid toovad endaga kaasa tõenäoliselt liigse ja mittetõhusa killustatuse. siin ei arvestata näiteks majandustingimustega erinevatel territooriumitel Äh, vastavalt meie poliitika programmeerimiskavale. komisjon äh, vaatleb äh, tagajärgi ja tulemusi ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel ning käsitletakse majanduslikku olukorda ja jõudes järeldusele, et siis kõrge riigisektori võrd võlg on vähendanud ka investeeringud läbi tõukefondide mina leian, et komisjonipoolsed järeldused aga e, võivad lõpuks viia selleni, et me kaugeneme täielikult e, eesmärkidest ja sellest, milles tegelikult ühtekuuluvuspoliitika seisneb. ma usun, et ja arutasime seda ka eelmise arutelu käigus, e, rõhutada seda, milline on meie poliitiline roll meie roll on erineva komisjoni omast ja me peaksime pakkuma poliitilisi lahendusi, seega tahaksin peatuda kolmel äh, aspektil, selleks, et tagada paremat majanduslikku äh, poliitika tasakaalu ning seda läbi hea äh, juhtimise. ma kardan, et juba lähitulevikus võib see tasakaal ohtu sattuda nende muutuste tagajärjel, mis praegu toimuvad ma, äh, komisjon oma raportis ei maini muuhulgas ka ühte aspekti, mis mõjutab tugevalt äh, kohalikke omavalitsusi ja regioone ja nende suutlikkust investeerida. siinkohal äh, pean silmas eelarve defitsiiti. ühtekuuluvuspoliitika puhul me näeme, et ka eelarve defitsiit lisaks siis riigivõlale on pidurdavaks aspektiks kui me tahame luua, me tahame ju luua majanduskasvu ning tööhõivet ning sellest eh, tulenevalt eh, tuleb silmas pidada ka stabiilsuspakti nõudeid. teiseks makromajanduslik äh, tingimuslik süsteem, mida hakatakse reformima, seda oleme me näinud ka muudel juhtudel, kuidas see mõjutab just kõige äh, keerukamas olukorras olevat territooriumi äh, struktuurilistest aspektidest rääkides. ühtekuuluvuspoliitika peaks siinkohal keskenduma eelkõige sellele, millised on meie põhiväärtused ning Äh, makromajanduslik majandus äh, peaks küll olema üheks parameetriks, millega me arvestame, kuid me peaksime lähtuma eelkõige äh, konstruktiivsetest ettepanekutest selleks, et ju stimuleerida reformide läbiviimist. kolmandaks. komisjon kutsub üles tihedamale seosele ühtekuuluvuspoliitika ning riigipõhiste eh, soovituste vahel Euroopa poolaasta raames, aga siin ei selgitata täpsemalt, kuidas seda teha. head kolleegid, ma usun, et need soovitused ei peaks olema nüüd eh, mitte eesmärgiks, vaid lihtsalt stiimuliks eh, selleks, et jõuda voorusliku ringini, mis toimiks hästi, mis tagaks koostöö, näiteks selleks, et viia läbi reforme, mida algatatakse Euroopa poolaasta raames. kuidas nii kaugele jõuda? meil on vaja äh, paremat, tasakaalustamat äh, jõudude vahekorda. Äh, ühtekuuluvuspoliitika ning ka Euroopa poolaasta puhul ning liikmesriigid peaksid mängima siin põhitähtsat rolli on vaja, et liikmesriigid võtaksid vastu riiklikke strateegiaid eh, toetamaks eh, mahajäänud piirkondade arengut. selle arvamusega nõustub samuti komisjon, mis teatud juhtudel, ma tahaksin seda toonitada, sellepärast et minu koduriigis teeb komisjon seda tõesti, tooksin näiteks siis Itaalia, me näeme, kuidas eh, on pingutatud äh, Eh, Itaalias just eh, läbi kokkulepete, mis on lõunapoolsemate piirkondadega eh, sõlmitud. meil on samuti Ühtekuuluvusamet, mis siis toetab vahendite õigel kasutamisel regioone ning meil on tagatud ka pidev järelevalve. seega siis, kui me oletame, et Euroopa Liidu maailma piirkondade kõige suuremaks probleemiks on just juhtimine ning sellest lähtuvalt peaksid liikmesriigid sekkuma ma tean väga hästi, et tegemist on vastuoluliste teemadega, kus tihtilugu me ei ole suutnud äh, siin komisjonis leida ühtmeelt, tihti äh, oleme erinevatel arvamustel, aga ma loodan, et praeguse juhtumi puhul äh, on meil ühtsed soovid võttes arvesse ka viimaste kuude arutelusid, me näeme, kuivõrd oluline on just ühtekuuluvus ühtedel eesmärkide nimel pingutamine. ma muidugi ootan teie märkuseid ja kommentaare ja tahaksin kokku võtta, öeldes, et just praegusel ajal ja hetkel meie komisjon omab erilist vastutust, võttes arvesse nende piirkondade olukorda Ehm, ja, ja neil omakorda on oma erivastutus kogu Euroopa ees. me peame toetama neid ning äh, seeläbi saame parandada nende piirkondade äh, kasvu ning äh, kogu Euroopa Liidu integratsiooni, aitäh! aitäh! siin äh, peame äh, kinni äh, reeglist viiskümmend neli koos agrikomisjoniga. annan nüüd sõna agrikomisjoni raportöörile, palun. mulțumesc. Așa cum a subliniat raportoarea și vreau să o... Proua Tancila. Aitäh, nagu raportöör ütles äh,, äh, on tegemist olulise raportiga, tahaksin teda tunnustada. Euroopa Liitu peetakse küll üheks äh, jõukamaks äh, mandriks, ikkagi Euroopa Liidu siseselt on ka suuri lõhesid ja erinevusi eh, nii võimaluste kui sissetuleku osas äh, paljusid piirkondi peetakse nüüd sellisteks, kus on väike majanduslik kasv või siis on sissetulekud madalad. esimese rühma kuuluvad riigid asuvad Euroopa kontinendi lõuna pool ja teised siis ida pool. mina tahaksin peatuda neil punktidel, mis minu meelest on olulisemad. põllumajandus, põllumajanduse poolt pakutav lisaväärtus, erinevuste vähendamisel riikide vahel on ilmselge, et paljudes regioonides on põllumajandus väga olulisel kohal, oluliseks sissetuleku allikaks, allikaks. see on ka põhjus, miks ähm, ÜPP-s on ka maaarengu äh, vahend ette nähtud selleks, et äh, toetada majanduskasvu sellistes äh, piirkondades, kus on tekkinud arengusse mahajäämus meil on vaja rahalisi vahendeid süstida spetsiifilistesse piirkondadesse. põllumajandus äh, tagab tööhõive neis piirkondades äh, ja suure osa tööhõivest tegelikult nii väikese majanduskasvuga aladel kui ka väikese sissetulekuga piirkondades. põllumajandus äh, toetab jätkusuutlikku arengut, tööhõive loomist, majanduskasvu kuid e, seeläbi on võimalik samuti tõsta sissetulekuid e, väikese majanduskasvuga aladele. samuti seeläbi me kujundame maapiirkondade, maapiirkondi ning toetame üldiselt arengut seal. E, maarengufondid on äärmiselt olulised ka selleks, et tõsta nende piirkondade konkurentsivõimet ja teha seda läbi sihtmärgistatud projektide ja alt üles lähenemise. sellest tulenevalt tahaksin tervitada siinkohal kohalike äh, aktiivsete rühmituste tegevuse, mis aitavad ellu viia Euroopa Liidu poliitikat, loovad võrke, äh, ja see kõik võimaldab äh, ellu viia kõige paremaid projekte. ma tahaksin samuti ütelda, et head taristud ning ühendused äh, internetiühendus, kiire internetiühendus aitab kaasa sellele, et maapiirkondade elanikkond jääkski maale ja ei lahkuks ilmtingimata mujale. see aitab samuti kaasa ka nende piirkondade majandusarengule. hea ühendusega, internetiühendusega maapiirkonnad on hädavajalikud selleks, et tagada partnerluse toimimine ka teadus- äh, ja äh, innovatsioonitegevuses. innovatsioon peab äh, ka põllumajandust toetama ning sellega seotud majandussektoritele. meie sooviks on ju täheldada ikkagi majanduslikku kasu lõpuks neis piirkondades, kus on tekkinud majanduslik mahajäämus suur aitäh ja nüüd variraportöörid, härra Roots, palun. härra president, acho que foi mais ou menos há três meses que tivemos aqui, penso que também nesta. ma usun, et kolm kuud tagasi siinsamas vahetasime esimest korda arvamusi algatusraporti üle. tahaksin tänada raportööri selle esimese tekstiversiooni puhul mis, kus on tekkinud äh, mahajäänud, mahajäämus majanduslikes aspektides. ma leian, et see raport on suurepäraseks äh, töö aluseks, siin tuuakse välja teatud piirkonnad, kus on tekkinud majanduslik mahajäämus. aga mul on tunne, et äh, te unustasite võib-olla siin mainida seda, et tuleks toetada ettevõtete loomist või siis nende ettevõtete tegevuse parandamist, mis on juba loodud. me teame, et raportite pikkus on karmilt ära määratud ja vahel ei ole meil võimalik kõike siia sisse kirjutada. mulle tundub, et äh, muudatusettepanekud äh, võimaldavad äh, siin olukorda parandada meie oleme mõned muudatusettepanekud juba ette valmistanud, mis puudutavad neid küsimusi, mida mainisin kuid samuti muudki, millest rääkisin, kui me esimest korda seda raportit arutasime. Need puudutavad siis osalusvalitsemist eh, mitmel tasemel. samuti toonitame spetsiifiliste strateegiate eh, vajalikkust väikese majandusliku kasvuga aladel ning väikese sissetulekuga piirkondades ja me kasutame Eurostati andmeid, mis on usaldusväärsed. samuti võime kasutada areneva analüüsi mudelit. on muudki olulist siin. võib-olla me peaksime pikemalt arutama seda ja võib-olla võiksime siis järgmine variraport, järgmisel variraportööride kohtumisel välja pakkuda lahendusi. me näeme siin, pannakse suurt rõhkust makromajanduslikule tasakaalule. siin ei, tegelikult me ei, aga ei peaks keskenduma makromajanduslikule tingimuslikkuse, vaid ikkagi pigem ühtekuuluvuspoliitikale me räägime mahajäänud piirkondadest, väga konkreetsetest poliitikatest, mida on vaja selleks, et saavutada suurem lähenemine eh, rohkem ja vähem arenenud piirkondade vahel. Euroopa Liidu institutsioonides tihtilugu eh, kütab see teema kirgesid üles, aga ma usun, et liiga pikalt sellest rääkimine ei tule ka kasuks. meil on vaja tõhusat majanduslikku valitsemist, me peame aga äärmiselt ettevaatlikud olema ning äh, selliseid meetmeid võtma ainult siis, kui neid tõesti vaja läheb. peame arvestama sotsiaalmajanduslike tingimustega, peame vältima seda, et investeeringuid piirataks VKE-de jaoks on samuti oluline ju see, et loodakse töökohti, VKE-d omakorda tõstavad tootlikkust, majanduskasvu. me ei tohiks aga seeläbi ka liigselt koormata äh, avaliku sektori aru, arvet. ma leian, et Portugali kohta käiv ei ole siin ilmtingimata põhjendatud aga teatud eksante ja makromajanduslikke tingimusi on vaja. see võimaldab tõukefonde tõhusamalt kasutada, paljud uuringud on seda ka näidanud. ja keegi ei ole vaidlustanud neid uuringuid. me peame leidma ühised äh, alused. see muudaks Euroopa Parlamendi positsiooni veelgi tugevamaks äh, ja seeläbi ehk me saame järgmise finantsraamistiku äh, raames ka seda, mida soovime. ma olen juba varasemalt rääkinud sellest, et, et peab ilmtingimata läbi vaatama, kuidas artikkel kakskümmend kolm meetmeid ratsionaliseerida järgmises finantsraamistikus, eriti mis puudutab maksete peatamist struktuurifondidest. tihtilugu on need teemad liiga plahvatusohtlikud kired tuleb kõrvale aga jätta ja me peame üritama leida kuldset keskteed. head kolleegid. oleme valmis äh, koos teiega välja töötama seda teksti ja muidugi mõista. eesmärk on meie koja positsiooni tugevdada lõpetuseks ütleksin, et ootame ka teiepoolseid muudatusettepanekuid, oleme valmis välja töötama kompromisse. ja kindlasti avaneb meil võimalus raportööri ja variraportööridega seda arutada. aitäh, proua Tomašits! suur aitäh, proua esineja! Euroopa Komisjon tegi algatuse selleks, et vähem arenenud piirkondadel aidata järele jõuda teistele seal puudutakse analüüsida seda, mil määral olukorda mõjutab majanduskasv, kuidas saaks abisoovitusi anda ja kuidas ära kasutada nende piirkondade kasvupotentsiaali. vähem arenenud piirkondi äh, aidatakse välja selgitada, mis on nende vajadused ja siis ähm, välja selgitada, kuidas mõjutavad praegused puudused äh, investeeringuid. nüüd äh, koostööd tuleb teha liikmesriikide ja piirkondlike organisatsioonidega, ära kasutada praktilisi teadmisi ning teadusuuringuid selleks, et jätkusuutliku arengu takistustest üle saada, aidata kaasa innovatsioonile ning taristu arengule. veel üks tähtis punkt selles algatuses, mida mina toetan, on aktiivne piirkondlike tegijate, ülikoolide, koolide, tööhõiveorganisatsioonide, ametiühingute ja väikeaiade investorite ning regioonide ning kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste kaasamine. Rumeenias ja Poolas äh, on seda algatust e-, esimesena rakendatud Kirdes ja Kagus, äh, vabandust, Kirdes ja Loodes äh, Sitokirski ja Putka Karpatski regioonides ning selle eh, eh, koostöömudeli järele eh, tehtud töökogemusi antakse edasi sarnaste väljakutsete ees seisvatele regioonidele Euroopa Liidus ja mm, ma soovitaksin seda algatust järgida. nüüd ähm, madala majanduskasvuga regioonides tuleb välja selgitada, mis takistab neil üle kümne aasta seisakust välja tulla ja majanduspotentsiaali ära kasutada. tähtis on äh, majanduskasvu jätkusuutlikkus ning äh, äh, tähtis on takistada nendel regioonidel jäämast kinni ma-, madala majanduskasvu trajektoori. seega tähtis on eh, nende piirkondade majanduslikku suutlikkust suurendada, nii et nad saaksid eh, ühtekuuluvusliinil edasi liikuda, et Euroopa Liit tervikuna muutuks jõukamaks. suur aitäh, härra Ann Meltenberg! suur aitäh! ma räägin nüüd hollandi keeles. see on selline raport, äh, äh, kus näidatakse näpuga äh, ühtekuuluvuspoliitikale ja makromajanduslikule poliitikale ja eelarvepoliitikale justkui sealt peaksid tulema äh, kõik need probleemid, äh, mis äh, nendel mahajäänud regioonides seisavad. et see ei ole päris õige. paljudes liikmesriikides on vaja struktuurireforme läbi viia just nende regioonide jaoks, mis on maha jäänud. mina arvan, et raportis on kajastatud nagu sellist jaanalinnu poliitikat. keegi ei taha vastutust võtta, keegi ei taha juhtimist, vali-, valitsemissektorit parandada liikmesriikides, keegi ei taha lahendada pettuse, korruptsiooni probleeme, keegi ei taha leida investeeringuid taristusse või investeerida tööpoliitikasse, mis on reformitud mm, minu meelest oli komisjonil ka üks töödokument ähm, selle kohta, aga ega nendest mahajäänud piirkondadest eriti sageli ei räägita. Neid peetakse küll madala majanduskasvuga regioonideks, kuid äh, paljud probleemid on seotud eelarvega ja sealt tulevad ka mm, võlad ja see, kuidas äh, võlgade intresse tasutakse, seda tehakse maksumaksja rahast ja lõpuks ei olegi võimalust investeerida. et avaliku sektori äh, osakaalu investeeringutest tuleb suurendada. kindlasti on võimalusi läbi Nutika spetsialiseerumisstrateegia, et aidata kaasa majanduskasvule erase-, kui erasektor kasvab ja areneb, siis sõltub majandus ka vähem äh, riigisektorist ja majandus muutub tugevamaks, ei ole enam nii habras ja haavatav. ma arvan, et siin on palju käest lastud võimalusi ja raportöör ei ole neid esile toonud. ja ta ei ole ka arvestanud sellega, mida on kirjutatud komisjoni töödokumendis Äh, kuidas äh, näiteks tööturgu äh, reformida või taristuinvesteeringuid saavutada, sellest ei ole kirjutatud. personali töödokumendist, mille avaldas komisjon, on ka täiesti selgelt välja toodud seos linnadega, mis võiksid olla nagu majanduskasvu käivitajad ja hooandjad Äh, ja mõjutaksid seega ka, ka maapiirkondi. selle kohta ei ole sõnakestki. mina tahaksin, et see raport oleks äh, tasakaalus. Äh, töötaksime koos raportööriga konstruktiivselt, nii et see raport aitaks neid mahajäänud piirkondi, mitte ei kritiseeriks ainult majanduspoliitikat. suur tänu, härra Rope, palun suur tänu, proua esinaine ei tohi siin tegevusetuks jääda, me peame rääkima äh, ka nendest regioonidest, kus majanduskasv on maelnud. kapital tegelikult kontsentreerub sinna, kus on äh, suurem kasum, tööjõud läheb sinna, kus on suurem palk ja seetõttu jäävadki mõned praegu mahajäänud regioonid jätkuvalt ähm, mahajääjateks, kui meil ei ole niisugust pikaajalist strateegiat, siis ma kardan küll, et me ei suuda midagi eriti saavutada. erinevused liikmesriikide vahel Euroopa Liidus on üle viiekordsed ja regioonide vahelised regioonid, nagu te ütlesite, on eh, erinevused kolmekordsed, väljakutse on suur, seega eh, milliseid lahendusi peaksime otsima, kuidas lünki täita? kuidas vähendada erinevusi. mul on hea meel, et selles raportis kõneldakse sellest, et tuleks piirata makromajanduslikku tingimuslikkust, see on juba suur samm ning teisest küljest tuleks ka nagu põhjalikumalt analüüsida, miks mõned regioonid on teistest maha jäänud. mina isiklikult näen siin kahte põhjust kõigepealt ebapiisav äh, kohalike omavalitsuste sõlt-, sõltumatus, samuti on ebapiisav finantseerimine, eriti piirirajoonides ja seetõttu tahaksin kutsuda üle, üles liikmesriike usaldama rohkem oma piirkondi ja kohaliku tasandi valitsust. Äh, omavalitsused kohalikud omavalitsused ja piirkondlikud omavalitsused peaksid olema piisavalt autonoomsed, et ise eh, oma eesmärkideni jõuda ja lahendusi otsida. seda on räägitud kogu Euroopa Liidu kohta, et me ei peaks detailidesse takerduma, see, mis toimib Soomes, ei pruugi toimida Küprosel me peaksime mõtlema ka, milline on kohalike omavalitsuste ja piirkondade laenuvõimalused millised on laenuvõimalused. Ehm, kui projekte hakatakse finantseerima, siis tuleb ju eh, oma panus ka rahastamisse anda ja siis tekivad omavalitsustel võlad. Nad lihtsalt ei suuda enam projektidesse investeerida. edasi räägiksin haldussuutlikkusest. asjaolu, et eh, üks riik on Euroopa Liidu liikmesriik ja näitab juba seda, et tal on piisav haldussuutlikkus, aga kõigis regioonides see nii ei ole. väiksemates piirkondades on puudu haldussuutlikkusest. Neil on vaja konsultatsioone ja nõu ja abi, koolitust ning rahastust väga palju äh, sõltub ka sellest, kuidas kohalikul tasandil asju hallatakse. vaata, palun. suur aitäh. ma tahaksin rääkida natuke komisjoni poolt tehtud tööst. ma olen äh, nõus analüüsiga, näeme et siin on välja toodud ka viis põhjust, mis on tinginud majandusliku mahajäämise, majanduskriis kümme aastat, majanduslik tasakaalutus, mis viib ohtu ka ühtekuuluvuspoliitika elluviimise äh, eesmärkide saavutamise, äh, madal tööhõive tase, äh, madal kvalifikatsioon, vähe innovatsiooni ja teadustööd neis piirkondades ja selle vähene mõju nii töömaailmale kui majandusele ning samuti madal haldussuutlikkus. lisaks sellele ka veel rää-, juba noorte ning diplomeeritud elanikkonna lahkumine neist piirkondadest ning lõpetuseks ka nii era- kui avaliku sektori investeeringute puudumine. samas ei ole üldse nõus lahendustega, mis komisjon välja pakub ühtekuuluvuspoliitika ühtlustamine eh, Euroopa poolaastaga ning eh, struktuurireformid. me oleme seda arutelu juba pidanud, aga me peame selgitama kodanikele seda, mida tegelikult struktuursed reformid tähendavad. pärast seda, mis Hispaanias, Portugalis toimus, peame me Eh, nüüd artikli kakskümmend kolm jätkama, meil on vaja kohaldavaid mehhanisme, mis eh, olukorda parandaksid. me peame selgitama seeläbi, mida siis ikkagi komisjon peab eh, silmas struktuurireformide all. nagu volinikud ja muuhulgas ka härra Dombrovskis, tähendab, sekkumist tööturule, privatiseerimist ja muud sellist, seda me toetada ei saa. kui me räägime aga investeerimist institutsioonidesse ning nende piirkondade atraktiivsuse tõstmist, noorte jäämist neisse piirkondadesse, sellega me nõustume, võitlus maksudest kõrvalehoidmise vastu ning arukad spetsialiseerumisstrateegiad on miski, mida me saame toetada samuti Äh, mitmekesistamine on oluline. tehniline toetus neile piirkondadele on tähtis selleks, et parandada halduse suutlikkust ning suutlikkust ära kasutada ühenduse vahendeid. Äh, liikmesriikide regioonide ning kohalike omavalitsuste koolitamine äh, on vajalikud selleks, et väga keerukaid struktuuri- ja investeerimisfondide reegleid kohaldada me tahame lahti saada makromajanduslikust tingimuslikkusest ning tahame et äh, vaadatakse läbi investeerimisklausel selleks, et tagada, et regionaalsed riiklikud äh, investeeringud, äh, mis toimuvad kaasrahastamise alusel no,, <clears throat> oleksid Euroopa poolaasta raames otsustada liikmesriikide poolt. samuti peame me tõepoolest vähemalt vaatama, millised on need struktuurireformid ja mingil juhul ei tohiks seda sanktsioneerimiseks ja karistamiseks ära kasutada me näeme samuti, eh, et eh, siin komisjonis tuleb tähelepanu pöörata sellele, et eh, ei juhtuks nagu teiste raportitega, nagu Vestvaldi raport ühtekuuluvuspoliitika puhul, et meil ei ole tugevat poliitilist seisukohta. me teame, et täiskogul on tasakaal teistmoodi ja me peame kaitsma ühtekuuluvuspoliitikat ka seal tugevate argumentidega. suur aitäh, kuna rohkem sõnavõtusoove ei ole, siis ma annan sõna komisjoni esindajale, härra Taekstra. Yes. Thank you for the floor. I wanted to brief- jah, ma tahaksin lühidalt vastata nendele mitmetele küsimustele, mis tõstatati raportis ja nendele kommentaaridele, mis ma kuulsin. ma tahtsin kõigepealt toonitada, et komisjoni töödokument koostati lihtsalt äh, analüüsi eesmärgil meie mõte oli mõista, kuidas toimivad Euroopa eri osades erinevad äh, piirkonnad ja me tahaks äh, kasutada neid kategooriaid kuidagi äh, rahastamise korraldamiseks või poliitiliste otsuste tegemiseks. meil on regionaalpoliitika, ühtekuuluvuspoliitika kaks tuhat kakskümmend. me ei tahaks mingeid mitme regiooni programmi takistusi tekitada selle dokumendiga nüüd me saame aru, et kasutusele võib ka võtta muid indikaatoreid, näitajaid, et prioriteete välja selgitada ja suuni seada, suundi seada. samuti on oluline arvestada sotsiaalset edasiminekut piirkondades ja kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal hakatakse seda ka näitajana arvestama selles raportis äh, räägitakse sellest, kuidas need regioonid arenevad ja meie muidugi jätkuvalt jälgime, äh, millised äh, suundumused jätkuvad tulevikus, et ära kasutada täiel määral neid investeeringuid, mis on tehtud ühtekuuluvuspoliitikasse Euroopas. ja veel, seitsme ühtekuuluvusaruanne toonitab, et ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline Euroopa Liidu investeerimisinstrument, teemat ja äh, see arvestab territoriaalseid iseärasusi ja sellest on ka raportis juttu, siis valitsemissektorist on meil terve peatükk selles äh, raportis, ühtekuuluvusraportis. me räägime, kui tähtsad on projektid selleks, et välja selgitada, kus on valitsemissektorile abi vaja, näiteks äh, piirkondlikud ettevõtlusraportid ja ähm, ettevõtlusprojektid koos Maailmapangaga, me tõesti teeme koostööd selleks, et välja selgitada, kus on probleeme. ja nüüd makromajanduslik juhtimine ja ühtekuuluvuspoliitika eelarve küsimused, siin on komisjonil veel ennatlik midagi öelda. suur aitäh, proua Jufrida, soovite te vastata? aitäh. ma ütlesin seda ka sissejuhatuseks, et kindlasti see ähm, raputab välja meie vahel ka eriarvamused siin komisjonis. ja ütlesin ka, et loodan, et suudame jõuda üksmeelele, sellepärast et selleks, et arvestada ka nende märkustega, mis kolleegid tegid pean ütlema, et kui me hakkame ühtekuuluvuspoliitikat läbi vaatama ja kui me ähm, räägime ka äh, lähituleviku väljakutsest, tõesti, siis meil on vaja teatud äh, lähenemispunkti. meil on vaja eelkõige poliitilist lähenemist, ma usun, et on kätte jõudnud aeg, et meie komisjon võtaks vastu omad seisukohad nende ettepanekute kohta, mis Euroopa Komisjonist välja tulevad. see on seotud ka sellega, et komisjoni esindaja kinnitas üle, et kaks tuhat üheksateist võetakse kasutusele uued indikaatorid ja meil on vaja seda selleks, et kohandada ühtekuuluvuspoliitikat ning sellega kaasnevat praeguses konkreetses eksisteerivas olukorras. seda edasi lükata ei saa. mis äh, puudutab äh, põhjendat-, põhjenduslikku lähenemist, mis kolleegid välja tõid, siis jah. aga ma pean ütlema, et selline lähenemine ei ole ilmtingimata alati pakkunud väga tõhusaid äh, lahendusi. me peaksime ikkagi kokku leppima selles äh, ja mustvalgelt äh, paberile kirja panema, mis, millest me lähtume ja seda ka väikeste ja majandus, väikese majanduskasvuga alade ning väikese sissetulekuga alade puhul. me oleme kõik nõus, et me ei tohi karistamisvõimetest lähtuda. nii et tõesti mustvalgelt peame välja ütlema, millised on meie lähenemise alused, eriti kui räägime sellistest piirkondadest, millel on kiireloomuliselt ja ilmtingimata vaja ära kasutada ühtekuuluvuspoliitika vahendeid. just neil eesmärkidel, milleks see poliitika loodi, nii et me peame leidma mingisuguse tasakaalu ja me kõik oleme nõus sellega tahaksin meelde tuletada kolleegidele veel, et kasinuspoliitika, eriti just majandusliku äh, mahajäämusega piirkondades on, et äh, tegelikult on kaasa toonud selle, et vähenevad äh, avaliku sektori investeeringud ja sellest tulenevalt ei ole ka majanduskasvu. sellepärast, et prioriteet on antud võla kinnimaksmisele, aga see tõepoolest tõkestab majanduslikku arengut ning investeeringuid, muuhulgas tähendab see ka töö hõive olukorra parane, paranemist, mida me peame toetama. siin pöörame erilist tähelepanu ka selle, kuidas leida õige tasakaal just nimelt, nagu kolleegid ütlesid kui äh, räägime ka kaasrahastamisest, äh, sellepärast et kaasrahastamise äh, puhul teatud nõudmised on tekitanud probleeme liikmesriikidele nende täitmisega. rääkides nüüd juhtimisest, siis jah, seda on vaja parandada, suured puudujäägid on teatud regioonides, teatud riikides, aga see ongi meie ja see on meie vastutuses, aga teatud punktini me peame kaitsma ühtekuuluvuspoliitikat ja eelkõige ühtekuuluvuspoliitikat, mis on suunatud äh, Euroopa Liidu mahajäänud piirkondade toetamiseks. muuhulgas ka Euroopa Komisjoni esindaja kinnitas selle üle ning äh, muidugi on statistika ja uuringud olulised, aga ma ei taha, et äh, et selle klassifikatsiooni tagajärjel lõpuks need piirkonnad ei eh, suudaks eh, välja rabelda sellest olukorrast, eh, kuhu nad on sattunud. ma loodan, et me suudame leida kompromissidega selle tasakaalustatud punkti, me oleme varasemate resolutsioonide puhul näinud, et tegelikult see ongi see eesmärk, mille poole me kõik peaksime püüdlema me peame seda teha sellepärast, et aeg on kätte jõudnud, peame tegema teatud valikuid. ja kokkuvõtteks sellepärast, et ma näen, et meie volinik on äh, kohale jõudnud. ja tunnen suurt headmeelt selle üle, et ta täna siin viibib. sest et me täna käsitleme raportit, äh, mille raames me peame edasi liikuma teaduskoostöös komisjoniga need äh, ees, need äh, teemad, mida me siin käsitleme, ikkagi teenivad meie ühist eesmärki ehk siis äh, ühtekuuluvuspoliitika tõhustamist, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika ongi sündinud selleks, et toetada ebasoodsamas olukorras olevaid piirkondi ja vähendada erinevusi. ootan kolleegide muudatusettepanekuid ja olen veendunud, et kõik on valmis konstruktiivset arutelu jätkama. tere tulemast veel kord volinikule! suur tänu! ma tahaksin nüüd teile teatada, et muudatusettepanekute tähtaeg on kell kaksteist päeval, neljateistkümnendal detsembril. siis hakkame seda äh, raportit hääletama veebruaris aga muudatusettepanekud neljateistkümnendaks detsembriks, palun. suur tänu kõigile, kes mõttevahetuses osalesid ning läheme nüüd otsekohe üle järgmise päevakorrapunkti juurde. mul on hea meel sind täna tervitada arvamuste vahetuseks Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika valiku proua Corina Kreetsut ja juba mitmendat korda mul on siin üks tekst ka, volinik on kuuel korral käinud sel aastal meie komisjonis. mul on hea meel, et äh, meil on üsna sageli võimalus kõiki pakilisi küsimusi äh, volinikuga arutada. seega tere tulemast teile ja palun, sõna on teil. Thank you, madam chair suur tänu, suur tänu, proua esimees, alati hea meel äh, olla parlamendiliikmete ees. daamid ja härrad, kallid sõbrad, ütlesin juba, et hea meel teid siin näha jälle. annaksin lühidalt ülevaate eile vastu võetud paketi kohta, mille eesmärgiks on Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu süvendamine ja siis räägin ühtekuuluvuspoliitika arengutest viimastest. ilmselt te kõik jälgisite rohkem või vähem komisjoni avaldust ja kõik ilmselt on nõus, et tõesti on tegemist väga olulise paketiga ja kolmel põhjusel kõigepealt, et teema, mis on kaalul, on ülioluline, see sisu on väga laiahaardeline ja siin on palju uusi mõtteid. tahaksin keskenduda äh, aga kõige olulisematele punktidele. kõigepealt Euroopa rahandusfondi lii-, loomine selleks, et aidata euroala liikmesriike, kes on sattunud rahandusraskustesse. see on sarnane Euroopa stabiilsusmehhanismile. erinevus on selles, et stabiilsus saavutatakse läbi aluslepingute, mitte läbi valitsustevahelise struktuuri. see annab Euroopa Parlamendile suurema rolli selle uue fondi toimimisel ja kontrollimisel, see on demokraatiale väga oluline. nii stabiilsusleping ja juhtimisleping on sisse võetud nüüd ühenduse õigusliku raamistiku jällegi see on heaks uudiseks nii demokraatiale kui ka parlamendile, sest see tähendab suuremat vastutuskohustust ja tagab suurema tõhususe ja kolmandaks uued eelarvevahendid proovifaas äh, tõukefondidele ühtekuuluvuspoliitika all vabatahtlikkuse alusel. konvergentsi rahastamisvahend euroala liikmetele ja äh, pankade kriisi lahendamise tagatised selleks, et vältida negatiivseid tagajärgi, kui tekivad suuremahulised asümmeetrilised riskid ja neljandaks Euroopa majandus- ja rahandusministri ametikoha loomine uus minister. no ma loodan, et ka selle ameti ametisse nime, äh, selle ametiposti täitmisel arvestatakse ka soolise võrdõiguslikkusega. tema oleks siis euroala juht. see tagaks suurema läbipaistvuse ja tõhususe majandus otsustealases langetusprotsessis Euroopas. tulen nüüd siis ühtekuuluvuspoliitika juurde, meid puudutava poliitika juurde. Kuu aega tagasi, nagu te teate, toimus pikk arutelu liikmesriikidega Euroopa Üldasjade Nõukogus. liikmesriigid avaldasid toetust ühtekuuluvuspoliitikale ja ütlesid, et selle peab jääma Euroopa võtmepoliitikaks ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. mul oli väga hea meel näha, et kõik meie ministrid meid toetavad vaatame, kas rahandusministrid samamoodi käituvad. minu peamine argument äh, lähtus seitsmenda ühtekuuluvuspoliitika ülevaatest ja seda ma tutvustasin teile ka hiljuti, kui järg-, eelmine kord teie ees käisin see finantskriis on jätnud sugevad haavad meie sotsiaalsesse mustrisse Euroopas ja ma ütlesin ministritele, et ühtekuuluvuspoliitika peab vastupanuvõimet äh, ja äh, tööstusmuudatustega ja üleilmastuga kaasnevate tagajärgede osas äh, tõstma regioonide vastupanuvõimet, kus ühtekuuluvuspoliitika saab midagi muuta, meie praegused prioriteedid on võib-olla liiga jäigalt paigas, neid peaks olema lihtsam kohandada, peaks keskenduma vähematele, aga samas laiahaardelisematele valdkondadele ja meil on uusi eh, tulemuste saavutamise viisi vaja struktuurilised raskused, haldusraskused loomulikult mõjutavad seda, kui tõhusad on avaliku sektori investeeringud. ühtekuuluvuspoliitika ei saa olla isolatsioonis, struktuurireformid peavad sellega käima käsikäes. ja samas tuleb tagada seda, et motiveeritakse reforme ette võtma. lisaks üldasjade nõukogule avalikustasime hiljuti kaks olulist dokumenti komisjoni poolt. kõigepealt teatis Euroopa piirialade kohta, siin on konkreetsed ettepanekud, mis lähevad kaugemale rahastamisvahenditest. üheks uuenduseks on piirialade keskpunkti loomine, kuhu kuuluvad komisjoni eksperdid, kes hakkavad siis andma äh, Ehm, nõu ja abi kohaliku ja piirkonna tasandi omavalitsustele, et ületada seadusandlikud äh, takistused. see annab piirialadel tegutsejatele võimaluse ka infot vahetada. nüüd äh, regioonide vaheline koostöö, mille käivitasime septembris Äh, puudutas see siis uusi spetsialiseerumisnutikaid äh, tehnoloogiaid, ootame uusi tehno-, uusi partnerlusi, kus kaasatakse kohalikud omavalitsused, tehnoloogiasektor ja ettevõtlussektor. tegemist oli pakkumisega, mis tehti küll väga kiiresti, kuid äh, reaktsioon oli väga hea ja järgmisel nädalal kuulutame siis välja selle pakkumise võitjad. tegemist on pilootprojektiga ja paar nädalat tagasi tuli välja ka veel üks aruanne, kus on, tuleb selgelt välja, et urban agenda, linnaagenda on aasta jooksul juba täiesti käima läinud. neli tegevuskava leiavad veel kinnitamist selle aasta lõpus, paljud programme on juba vastu võetud, Euroopa Liidu tasandil koordineeritus paranenud ja seadusandlus äh, on Urbani võtnud täiesti omaseks. Euroopa Liidu Parlamendi suur toetus oli siin määrava tähtsusega ja suur tänu teile selle eest. Urban raport näitab ka seda, et Euroopa Liit on väga olulist rolli mänginud ka ÜRO-s äh, linnade agenda paikapanemisel. aasta tagasi käisin Kyotos ja mul oli suur au seal Euroopa Liidu nimel võtta kohustus uue Urban Agenda rakendamiseks terves Euroopa Liidus, seda siis koos meie strateegiaga ja Kodanike Foorumil hiljuti ütlesin, et me peaksime olema uhked selle üle. ja seal koos Euroopa Investeerimispangaga käivitasime uue nõuandeteenuste, mis aita-, teenuse, mis aitab linnadel paremini planeerida oma investeeringuid ja neid kavasid rakendada kiiresti. Urbis on selle nimi ja see aitab siis munitsipaalprojektidel kiirelt tiivad alla saada, et innovatiivsed rahastamisvahendid leida. ja lõpetuseks natukene aimu meie strateegiaaruande struktuurifondide rakendumise kohta. see avalikustatakse järgmisel nädalal. aga uudised on head, ütlen juba ennetavalt viimase aasta jooksul on rakendamine kogunud hoogu ja nüüd olemegi juba ristluskiirusel ja projekte, teda maht kokku on kuskil kolmsada miljardit eurot umbes, umbes nelikümmend viis protsenti kogu olemasolevatest vahenditest projektide võrdluses e, see on sarnane kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kolmteist eelarveperioodile ja vaatamata sellele, et periood käivitus tegelikult hilja, mis tekitas muret meile kõigile uute meetmete sissetoomine, eksande tingimused ja tulemisraamistikus on nüüd aastasse võetud. strateegiaraport äh, tuleb välja siis kolmeteistkümnendal detsembril, räägime siis sellest pikemalt. Strasbourgis oleme järgmine nädal jälle koos. aga kes järgmisel nädalal Strasbourgi ei tule, soovin juba praegu siis häid jõule, äh, kena uut aastat ja loomulikult meie jaoks äh, on tulemas väga kiire aasta, nii et kogume energiat ja laeme akusid. suur tänu! Thank you, thank you! suur tänu, proua volinik! ja nüüd äh, alustame siis koordinaatoritest ja härra Van Nistelrooy. suur tänu! selline arvamuste vahetus on, on väga tähtis muudatuste kohta meie ümber rääkisite meile siis sellest uuest Majandus- ja Rahaliidu fondist. Äh, see on meie jaoks tähtis. Äh, härra Rimoon äh, Kreeka osas meie pearaportöör, tema räägib sellest teemast natukene hiljem, meil oli sel nädalal üks üritus ja siis kolleeg Novakov räägib Euroopa rahandamise, ühendamise rahastust ja mina räägiksin siis teistest punktidest. esimene punkt heidame pilgu tagasi ja vaatame, mis tehti pärast äh, St Martini saarte tabanud äh, orkaani. täiskogus oli väga hea arutelu, aga me ei esitanud resolutsiooni, sellepärast et äh, me saime komisjonilt kogu info kätte. nimelt, et San Martini saar mõlemaid pooli koheldakse võrdselt. kuid kui nüüd tahame saada infot olukorra kohta, siis me näeme, et äh, ei ERDF äh, ei äh, tegele eriti selle teemaga, et kuidas Prantsusmaale kuuluva osale vahendid koondada ja sotsiaalid, solidaarsusfondist samuti, et kuidas see reaalsuses välja näeb. St Martini ettepanekut teil ei ole, te ei rääkinud sellest, võib-olla esitate integreeritud lähenemise, kus Prantsusmaa ja Holland teevad siis koostööd nii nagu härra Juncker lubas oma kirjas ja proua volinik, andke meile siis praegu hetkeseisust ülevaade. ja kas on näiteks võimalus kasutada äh, Prantsusmaa poolt kasutamata vahendeid selle jaoks, mis muidu ähm, voolaksid Prantsusmaale tagasi ja kasutada seda selle saare taastamistööde jaoks? täna muuseas on saalis äh, ka San Martini saarelt äh, tulnud esindajad. ja järgmine küsimus puudutab äh, seda Majandus- ja Rahaliitu. täna hommikul me juba siin komisjonis lühidalt rääkisime, et kuidas see hakkab mõjutama struktuurifondide toetusprogrammi. seda määrust muudetakse ja muudetakse ka meie määrust ja mind üllatab see, et komisjon teie kolleegium on otsustanud öelda, et jah, me kasutame seda tulemusreservi isegi sajaprotsendiliselt äh, tõukefondide jaoks, kui on vaja. moment, moment, kuhu me siiski oleme jõudnud? kakskümmend üks miljardit, äh, kuus protsenti, mis on äh, tulemusreservi pandud, on ju ikkagi sõltuv liikmesriikide poolt saavutatud tulemustest ja mina olen natukene mures ja ütlen kohe välja et ma kavatsen esitada suulise küsimuse ja resolutsiooni parlamendi selles küsimuses jaanuaris. sest tegelikult äh, ei räägitud sellest üldse, et me seda tulemusreservi hakkame avama ja nüüd hakkame avama hoopis teistel põhjustel Westfali raportis äh, me palusime kiirmenetlust äh, nende riikide jaoks, kes on tulemusi saavutanud ja nüüd väänatakse seda pimeduse varjus äh, näpatakse see raha meilt ära, mida see komisjon praegu teeb selle otsusega, et äh, tõukefondide jaoks võib kasutada tulemusreservi? Need olid minu esimesed kaks punkti ja viimane märkus positiivne. Teie kabinetist oli kuulda ja arvamuste vahetusel ka liikmesriikidega kui kohtusime riiklike parlamendi esindajatega, et te olete valmis üle vaatama määruse rea-realt, tsiteerin teie enda personaliliikmeid, et äh, mis peaks jääma, mis tuleks välja võtta ja mida tuleks muuta. selle meetodi me kombineeriksime seitsmenda ühtekuuluvusaruandega, et midagi oleks juba laual ja mul on hea meel kuulda, et komisjon on valmis seda mitteametlikult tegema, ühis, üheskoos äh, aprillis täiskogule esitama meie seisukohad mitte mingid üldised seisukohad, vaid konkreetsed seisukohad artikkel artikli kaupa, mille osas me tahaksime kiiresti esitada siis oma seisukohad enne kui kaks tuhat üheksateist toimuvad valimised, aitäh! suur tänu, härra Van Nistelrooy! ja hea meelega tervitan siin San Martini saarelt tulnud külalisi. Nad on härra Nast-, Äh, härra Van Nistelrooy, küll teie külalised, aga ühtlasi ka meie omad, tere tulemast regioonide komitee koosolekule, vabandust, regionaalasjade komitee koosolek, komisjoni koosolekule ja ja kuuleme, mida siis vastab volinik San Martinis valitsuse olukorra kohta. proua Kreel saab järgmisena sõna, aga suur tänu, proua volinik. ma tahaksin teid tõesti tänada selle eest, et te olete alati valmis äh, meie komisjoni ja Porto parlamendiga koostööd tegema ja olete juba mitmendat korda meie ees. ma tahaksin seda võimalust kasutada ja välja tuua mõned äh, aspektid äh, sellest ettepanekust, mis on tehtud äh, Majandus-Rahandusliidu kohta. Lambert rääkis täitsa õiget juttu. tõesti, mind hämmastab ja ikka väga, see, et komisjon on valmis tulemusreservi, mida meie parlament kunagi ei tahtnud üldse näha, see oli komisjoni soov, mitte teie soov küll isiklikult ei olnud veel ametis, aga komisjon seda nõudis ja sellega on ju seotud teatud kriteeriumid, tulemuskriteeriumid. see on ju ometigi osa liikmesriikide ümbrikust ja tõesti olen kergelt üllatunud et nüüd hakatakse neid vahendeid kasutama struktuurireformidest. võib-olla jah, põhimõtteliselt see idee on hea, ma ei tea, pole süüvinud asjasse. aga ma arvan, et tegelikult läheb see konkreetselt vastu sellele, mida komisjon kolm aastat tagasi veel tahtis või võib-olla neli aastat tagasi, kui see ettepanek tehti ja tõesti paneb natukene imestama. järgmine küsimus, äh, see toetusprogramm peaks tulema määruse muudatus ja rohkem eelarvet. jah, mul on hea meel, et see üle vaadatakse, võib-olla oleks selle kohta võimalik infot saada, aga kui ma jälle tahaksin võiksin väljendada oma üllatust Omnibussi osas, me võtsime alles otsuse vastu ja mulle tundub, et läbipaistvuse paketiga parlament surus oma seisukohad väga hästi läbi ka ühtekuuluvuspaketi osas me palusime komisjonil vahendid võtta tehnilisest abist, mis praegu on komisjoni kätes ja kasutada neid läbi äh, nä-, selle poliitika nähtavuse tõstmiseks, minu meelest on seda hädasti vaja. sest ikka on äh, väga palju kodanikke, kellel pole üldse mingit aimugi selle kohta, mis nende liikmesriikides ja piirkondades tänu Euroopa Liidule ära tehakse see muidugi ei tohiks ületada teatud protsenti, sellepärast et äh, parla-, komisjonil väi-, äh, väidetavalt ei ole piisavalt tehnilise abi vahendeid. aga samas on nüüd kuulda, et just nimelt kolmsada miljonit võetakse sealt tehnilisest abist ikkagi välja ja antakse edasi. nii et mulle tundub, et siiski on piisavalt raha sellisele öö, äh, nähtavuse paketi jaoks. nii et mulle tundub, et siin see kommunikatsioon on läinud natukene kiiva kui mõlemad oleksid võimalikud, siis ma olen valmis selle asja üle järele mõtlema, aga tegelikult oleksin ma astunud ühe sammu teise järel. Omnibus on ju teinud väga konkreetseid ettepanekuid, võib-olla peaksime me sellest ka natukene rääkima, et kas ei oleks võimalik neid asju kuidagi üheskoos korraldada või paremini natukene rohkem see, äh, paremini kommunika-, saata sõnum välja selle toetusprogrammi, struktuurifondide toetusprogrammi osas. seda oleks meil kindlasti vaja, aga võib-olla ütlete midagi selle kohta veel, aitäh. suur tänu, proua Tomašitš, palun. suur tänu, proua esimees, austatud proua volinik. mul on teile kaks äh, konkreetset küsimust kuidas me saaksime mõjutada seadusandlust tulevikus äh, selleks, et äh, toetada äh, seda, et mitmest fondist saaks ühe programmi jaoks koondada vahendeid ja milliseid meetmeid on selle jaoks vaja. ja teine küsimus, mitte palju ei ole just neid liikmesriike, kes edendavad ra piisavalt rahastamisvahendeid või on jätkuvalt skeptilised riskide osas. kuidas suurendada teadlikkust ja vähendada riske, mis lasuvad kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel, kuidas aidata riikidel luua need tingimused, mida on vaja tulevikus paremaks rakendamiseks. suur tänu, suur tänu, härra Van Miltenburg! suur aitäh ja tere tulemast proua volinik, meil on alati hea meel lahendamata küsimusi teiega arutada. võib-olla mina oleksin natukene positiivsem eilse ettepaneku kohta, sest kõik tahavad ju Euroopa struktuurireforme ja mm, sellesse peaks siis ju positiivselt suhtuma, vaatlema, mm, mida saaks teha, et mm, struktuurireformide tugiprogrammi toetada ja muidugi hea meelega kuulaksin ka kolleegide arvamusi, sest äh, struktuurireformid on Euroopas vajalikud ning me peame üht või teistmoodi neid ka ellu viima. Lambert van Nistelrooy juba kõneles siin teatud küsimustest, mina tahaksin ka äh, siin tervitada äh, külalisi Ant Martinilt ma arvan, et Irma katastroof nõuab meilt nüüd tegutsemist juba septembris. saatsin härra Junckerile ähm, kirja sel teemal ja, ja sain ka vastuse ning öeldi, et äh, meil on olemas võimalus mobiliseerida täiendavaid vahendeid ning täiesti selgelt öeldakse ka, et Euroopale on vaja koordineeritud vastust äh, saarte eh, e, e, elanike vajadustele. Saint eh, Martini ja Saint Martini ja Saint Martani elanikele, et Prantsuse ja Hollandi saare pooled. nüüd Prantsuse, eh, Prantsusmaa ja Holland määrasid ametisse riikliku koordinaatori nende saarte ülesehitamise koordineerimiseks, kas meil on siis vaja enam e, Euroopa Liidu koordinaatorit, kes siis komisjonis hakkab midagi koordineerima? tähtis on pigem see, et mobiliseeritaks maksimaalsed rahastamisvõimalused komisjoni poolelt. ja nüüd tahaksin küsida teilt, kas te olete valmis seda kaaluma, sest seda on meil vaja. Euroopa koordinaatorit kui ta ametisse määratakse, peab ta andma oma panima, et teha koostööd Hollandi ja Prantsuse koordinaatoriga, et tõesti sõnad tegudeks saaksid. et küsimus on selles, kuidas kodanikke kaitsta Kariibi mere piirkonnas ja mul on viimased märkused. Te rääkisite rakendamisest ja siinkohal võib öelda, et võrreldes aastataguse perioodiga on olukord paranenud, aga teie oma koduriiki külastades Rumeeniast ja järjest kuulsin tõsiseid kaebusi bürokraatia üle, selle üle, et ähm, vahendeid ei suudeta ära kasutada ja liiga palju on tarbetut bürokraatiat. nüüd N pluss kolm alusel võib Rumeenial järgmisel aastal tõsiseid probleeme tekkida ja ilmselt võib ta ära kaotada seda raha, mis talle oli eraldatud. mis te siis teete? milliseid meetmeid te pakute välja? et seda ei juhtuks ja ma tahaksin täiesti konkreetseid vastuseid kuulda, ma ei taha lihtsalt, et te räägite meile mahajäänud regioonide algatusest. Rumeenial on vastuseid vaja, inimesed ootavad, ootavad võimalusi kasutada äh, Euroopa Liidu tõukefondide vahendeid, seega konkreetseid meetmeid on vaja, tänan. okei okay,, mis te no,? hea küll, härra Ruppe, kas te soovite sõna? <laughs> jaa, Trumpa jäätse pilmening. E, suur tänu. aitäh, proua volinik, selle võimaluse eest teiega jälle kohtuda. ma tahaksin teiega mõningaid mõtteid jagada see, mis te rääkisite, et demokraatiat tuleb tugevdada ja uus ühtekuuluvuspakett saab olema paindlikum, on ainult tervitatavad ettepanekud. aga see paindlikkus, kas see puudutab ainult teatud tasandit, kas see jõuab ka tõesti kohaliku omavalitsuse tasandile ja regioonidesse, et kas see avab neile uusi võimalusi? ja veel üks märkus Te rääkisite sellest, kuidas rahastatakse praeguse programmiperioodi jooksul per-, eh, projekte. pool pakutud projektidest on valmis, aga on näha, et neljas aasta hakkab juba lõppema, kolm aastat on alles. me oleme juba eh, poolel, eh, poolel teel ja vähem arenenud ja nõrgemad piirkonnad Nende puhul on nii et, et kaheksakümmend protsenti nendele suunatud Euroopa Liidu investeeringutest muutub kallimaks kolme-nelja aasta pärast, kõik, kõik kulud ju suurenevad tulevikus ja kas ei saaks tulevikus mingi muu mehhanismi välja mõelda, et äh, nende vahendite kasutamine toimuks sujuvamalt ja ei oleks nii kõikuv. ning piirikoostöö kolmandate riikidega. kas te olete ette näinud mingeid uusi koostöömudeleid või jäävad kõik koostöövormid samaks? veel üks küsimus. see on seotud ühise põllumajanduspoliitikaga. kas niisugune poliitika, sarnased poliitikad ei peaks samuti ühtekuuluvusele kaasa aitama? suur aitäh, Üste Maato, palun! suur aitäh, aitäh ka komisjonile, et eh, taas siia tulite. mõned eh, kuumad eh, küsimused viimastel kuudel, millest me oleme rääkinud ka Cinque Stelle nimel makromajanduslikud äh, tingimused, äh, struktuurireformid, äh, sekkumine pensionitesse, privatiseerimine, tööturuküsimused. aga me toetame suuremat paindlikkust, mis võimaldaks regioonidele, mis on loodusõnnetuste tagajärjel kannatanud, toime tulla nende tagajärgedega ja reageerida neile sest et selliseid loodusõnnetusi juhtub üha tihedamini Euroopa Liidus. Äh, seda tänu Solidaarsusfondile ning samuti tänu Ühtekuuluvusfondile. me teame, et peamiseks takistuseks siinkohal on nõukogu, aga me tahaksime, et te siiski räägiksite selleks, millal me võiksime oodata ettepanekut äh, suurema paindlikkuse kohta ning äh, üldise finants äh, abi äh, tõstmist äh, kolmekümmend miljonit praegusel hetkel siis. me räägime ühtekuuluvuspoliitika nähtavusest, me räägime äh, omnibus määrusest me ootame, me aga tahaksime teada, kas äh, mais-juunis tuleb veel õigusloomise ettepanekuid selle kohta. me leiame, et ühtekuuluvuspoliitika tõsiseltvõetavus aga ei tähenda mitte ainult kommunikatsiooni, vaid ka seda, et tegelikult kõik majandus-, sotsiaalsed sektorid ning kodanikud oleksid kaasatud. ning äh, et seda tehtaks juba enne, kui operatiivkavad välja töötatakse. me teame, et Euroopa partnerlus juhendid kohaldatakse ainult formaalselt, aga meil oleks vaja seda sotsiaalmajanduslike küsimuste lahendamisel. praegune kommunikatsioon ei ole olnud positiivne, meil on vaja samuti väga asjakohast informatsiooni just vabaühendustele ning kodanikuühiskonna organisatsioonidele. eks ande tingimused on praegu äh, ta-, takistavaks me peaksime täpsemalt ära määratlema partnerluskokkulepetes kõikide sidusrühmade rolli ning ka regionaal- ja liikmesriikide äh, kavade väljatöötamisel. see on hädavajalik, see annaks äh, hoogu mitmetasandusele valitsemisele ning ka kaasaks paremini kõik kodanikud. ma tahaksin küsida, mis teie sellest arvate? kas me saaksime äh, teilt kinnituse, et vähemalt selline ettepanek tehakse komisjoni poolt? tugev meie kodanike kaasamine on väga oluline selleks, et meie ühtekuuluvuspoliitika ikkagi oleks suunatud meie erinevatele piirkondadele ning äh, oleks lähedane neile piirkondadele. suur aitäh, meil on kolm äh, riigikomisjoni äh, kõnelejad, kes tahavad küsimusi esitada, härra Novak, palun uh,. Like to... suur aitäh kõigepealt tahaksin tervitada volinik Kreetsut siin ja tema jõupingutuste eest, mis ta on hiljuti teinud selleks, et aidata neid riike, mida on looduskatastroofid äh, räsinud hiljuti, näiteks Portugali. et niisugustel kriitilistel hetkedel on väga hea, kui me tunneme Euroopa Liidu toetust edasi tahaksin ka mureküsimustest rääkida esimene muidugi on seotud selle komisjoni eileõhtuse teatisega, kuidas CPR-i SPR-iks muudetakse ja rahastamist muudetakse, ma ei tea, ma usun, et äh, kavatsused on head, äh, selles ma ei kahtle, aga mulle tundub, et Äh, ühiskond, äh, ühtekuuluvuspoliitika mm, kuidagi hakkab kitsenema. nüüd äh, meil on neid fonde muudetud ja nüüd selle nädala algusel tehti ettepanek reformida ISF-i e sotsiaalfondi ning ähm, võib-olla äh, toimub midagi ka ühtekuuluvuspoliitikaga, ma arvan, et alla ei tohiks anda. nüüd äh, teie volinik, teie peate mõistma millises äh, keskkonnas me elame. siin meie komisjonis on teil alati võimalus liitlasi leida, kui te peate ühtekuuluvuspoliitikat kaitsma. Äh, kui hakatakse nüüd äh, tulemusreservi reegleid ja muid reegleid muutma, siis me ju ootame, et liikmesriigid oma eesmärkidele jõuaksid, aga poolel teel muudetakse reegleid, seega väga raske on meil neile selgitada, miks miks äh, hakatakse ühte maja lõhkuma selleks, et sama, samade kividega uus maja ehitada nüüd? järgmise määruse rakendamiseni on jäänud kuus kuud, meil on tehtud vähemalt kaks ettepanekut ühtekuuluvuspoliitika määrusele ja ma nagu kardan juba, mis järgmise poole aasta jooksul toimuma hakkab. nüüd on hea, et, et te olete täna siia tulnud ja võite meile nendes küsimustes selgitusi jagada. ma, mul on tõesti raske leida midagi positiivset. kakskümmend üks miljardit on see tulemusreserv ja pool või kogu sellest peab minema struktuurireformidele, aga kus see nõukogule nii tähtis on, siis tuleb äh, arutada, kust uut raha nende struktuurireformide jaoks saab. suur aitäh, härra Vimon. suur tänu, eesist-, juhataja, äh, proua volinik, väga hea meel on teid siin nii tihti näha. see on kindlasti positiivne Te rääkisite sellest, et varsti on tulemas aruanne tõukefondide rakendamise kohta ja et see peaks olema analüüs selle kohta, mis tänaseks on saavutatud. nagu te teate, mina olen alaline raportöör erimeetmete osas, mis viimastel aastatel Kreekas on kasutusele võetud kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat kolmteist kuni kaks praegu käimasoleva puhul siis ka kuni kakskümmend. meie võtsime siin positiivselt vastu nii mõnegi otsuse, mis on toonud positiivseid tagajärgi. mina olen ühtekuuluvuspoliitika ja tõukefondide suur kaitsja, eriti praegu, kus see poliitika on ümberkujundamisel ja peab leidma kaitsmist ka eelarvekomisjonis. ma tahaksin sellise raporti kirjutada, kus me ütleme, et on väga hea, et me nii tegime, Kreeka sai abi aga samas tuleb tunnistada ja selle nädala esmaspäeval oli meil ühiskoosolek eelarvekomisjoniga ja ma pean ütlema, et mais kaks tuhat seitseteist koostati juba Kreeka kohta aruanne, minuni jõudis see kaks päeva, aga enne esmaspäevast koosoleku, hea küll, ma sain selle läbi lugeda Äh, oleksin seda teinud, kui äh, see oleks olnud ka mõnes muus keeles kui kreeka keel äh, kättesaadav. ma oskan üsna palju asju, aga uue ke kreeka keele puhul jään raskustesse. kahju muidugi. ja siis ja siis õnnestus mul aga kuus küsimust härra Popensile esitada. ja komisjoni esimees ka kinnitas ja kommenteeris seda, et mitte ühtegi vastust ma ei saanud, mitte ühelegi nendest kuuest ja see tähendab minu jaoks nüüd kahte, kõigepealt üks küsimus ja üks äh, selgitus, ma tahaksin oma küsimused uuesti esitada, et täiskogus see asi jutuks võetaks, ma tahaksin vastuseid oma küsimustele, et ma saaksin korraliku raporti kokku kirjutada, et me saaksime seda raportit kasutada ka selle argumendi toetamiseks, et see, mis tänaseni on tehtud, on õige olnud. ja küsimus, mis on sellega seotud, kas oleks võimalik äh, Kreeka valitsuse äh, see ülevaade saada kätte mõnes meile arusaadavas keeles, mina oskaksin, mina oskan saksa, prantsuse, hollandi ja inglise keeles lugeda ja ühes keeles oleks väga hea, kui see tuleks ja siis ma saaksin selle arv, selle analüüsi võtta arvesse ka oma raporti koostamise puhul. suur aitäh, härra Papadakis, palun. Πριν τις καταστροφικές πλημμύρες στη Δυτική Αττική, enne Lääne-Attika hävitavaid üleujutusi äh, pakkusid kreeklased regikomisjonis resolutsiooni ettepaneku välja. seal tõstatati kolm punkti. kõigepealt solidaarsusfondi rakendamine, kogu temaatika, et solidaarsusfond hüvitist maksaks nendele, kes kannatavad, töötajatele see tähendab ja üks protsent SKT-st ei peaks olema rahastamise aluseks solidaarsusfondis. aga me ei ole kommentaare kuulnud ega midagi. räägiti siin jõulupeost ja igasugustest huvitavatest asjadest. kahju, et ma jõulumeeleolu nüüd rikun, aga mina olen küll äh, võitlusvalmis, sest kodanikel Kreekas on suured probleemid, see ei ole nii, et äh, sellised asjad juhtuvad kord viiekümne aasta jooksul, nagu siin valitsusringkonnad ütlesid. enne Lääne-Atikat oli Pireuses, Evroses, Simeas sarnaseid äh, katastroofe ja nüüd äh, meil olid juba probleemid Lääne, Lääne-Kreekas nii suured probleemid kahes suures linnas. just äh, niisuguste hävitavate üleujutuste tõttu, need tulemusel lõplik, lõpuks ka kannatavad äh, just vaesemad inimesed ja nüüd teie volinik Reetsu. kas te tunnistate, et Solidaarsusfondi vastuvõetamatud tingimused tuleks kaotada ja need inimesed, kes seal äh, mudaga võitlevad, mis te ütlete neile, see on samamoodi, nagu te räägite äh, täiskogule, et ootate kahe tuhande kahekümnendat aastat ja regulatsiooni muutmist, see on poliitiline küünilisus, mitte midagi muud. Thank you very much, as there was a question. suur aitäh kuna siin esitati küsimus, siis ma pean vastama, me oleme resolutsiooni ettepaneku saanud kreeka keeles. tuleb see ära tõlkida, tuleb kõikidesse Euroopa Liidu keeltesse ära tõlkida, ametlikesse keeltesse, siis tuleb äh, koordinaatorite poolt loomulikult järgida kodukorra reegleid ja see oli minu vastus resolutsiooni ettepaneku küsimusele. Äh, siis soovib veel härra Buda viimasena esitada küsimuse äh, volinikule. suur aitäh. aitäh, proua volinik. me oleme eelmisel nädalal äh, mitmeid äh, küsimusi välja selgitanud, mida oleks vaja lahendada, kohtusime Cluj'is äh, mitmete linnapeade, kohalike omavalitsuste esindajatega ja nad rääkisid, kui raske on ära kasutada Euroopa Liidu vahendeid. minu meelest see on Rumeenia jaoks üldine probleem, aga keeruline on ka see, et igasuguseid tingimusi tuleb täita selleks, et Euroopa Liidu vahendeid saada kohalikke omavalitsusi mõjutavad ka muud probleemid, näiteks Sigeti linnas. seal on üle kolmekümne viie tuhande elaniku ja nemad näiteks ei leia kuskilt raha selleks, et haiglat moderniseerida. ma ise püüdsin Äh, otsida võimalusi äh, abi leidmiseks, pöördusin konsultatsioonifirmade poole, et nemad otsiksid rahastamisvõimalusi täiesti tulutult. Äh, aga energiatõhususe tõstmiseks on ju raha olemas, näiteks avalikus või e-, e-, elamusektoris aga jällegi igasugused äh, tingimused on seatud, et see raha peaks minema küttesüsteemile, aga külades, külades ei ole üldse keskkütet olemas. just alevites ei ole keskküttesüsteemi, seega meil on väga vähe kasusaajaid üleüldse. Äh, ja siis on veel üks mureteema, põllumajanduskomisjonis, siin regionaalarengu komisjonis ka räägitakse, et et äh, mõned küsimused jäävad lihtsalt tähelepanu alt välja. näiteks joo-, joogivee, puhta joogivee küsimus. kuulsin, et äh, seitsmenda aasta ühtekuuluvusprogrammist lihtsalt ka äh, raha ei saadud, sellepärast et, et külarahvastik ei ole piisav, et, et, et neid aidata ja muide meie riiklikud meetmed ei võimalda Euroopa eh, tingimusi täita ja, ja, ja siis ongi kaotajaks jäänud need kõige kaugemad piirkonnad, äärepiirkonnad, nad ei saagi ka kasutada Euroopa Liidu vahendeid. tänan. suur tänu, kui nüüd rohkem sõnavõtusoove ei ole, siis eh, ma tahaksin ise ka ühe küsimuse esitada niisiis, äh, seda küsimust ärgitas mind esitama siin toimunud diskussioon. ütleme nii, äh, te rääkisite seda, et äh, me ootame juba järgmisel nädalal ühtekuuluvuspoliitika rakendusaruannet ja on näha, kui palju algatusi Euroopa Komisjon on teinud viimastel nädalatel. püüdsime kujundada ka parlamendi seisukohti, eriti siin komisjonis, koostades siis oma aruannet seitsmenda ühtekuuluvusaruande kohta ja tahaksime esitada ka oma soovitusi kahe tuhande kahekümnenda aasta järgseks ühtekuuluvuspoliitikaks oleme osalenud erinevatel üritustel, erinevatel tasanditel. ja igal pool on näha väga, väga jõulisi sõnumeid selle kohta, et sektorid vajavad poliit-, poliitikamuutusi, vajavad finantseerimist, vajavad seda, et raha kuidagi jaotataks, aga ainus rahastamisallikas on see ühtekuuluvuspakett ja nüüd kolleeg Novakov, kas äh,, esitas ka selle küsimuse, kas te äh, kavatsete midagi muuta täna või siis, kui järgmine mitmeaastane finantsraamistik algab ja kuidas saaks teha ühiseid jõupingutusi selleks, et luua niisugune ühtekuuluvuspoliitika, mis meile sobiks. nüüd väga hea on, et, et kui nõukogu meid toetab, see on teretulnud, aga me teame ka seda, et nõukogus on ka erinevad huvid esindatud ja meie oleme muidugi äh, igasuguseid algatusi valmis toetama, aga nüüd tuleb läbi arutada ja täna äh, koordinaatoritega hakataksegi arutama, milliseid samme astuda, aga palun kõnelge meile sellel teemal, proua volinik. Thank you, thank you very much for aitäh! aitäh kõikide nende küsimuste eest. ma osade teie muredega nõustun ja nagu alguses ütlesin, nüüd me oleme jõudnud äh, mitmeaastase finantsraamistikuga nii kaugele, et varsti, varsti jõuame tööga lõpule ning äh, tõepoolest ühised jõupingutused on olulised siin diplomaatiliselt öeldes aga me peame ühind-, ähm, ühendama oma jõud koos kõikide sidusrühmadega selleks, et äh, toetada poliitikaid, mis teeksid head, mis oleksid nähtavad, mis puudutaksid, äh, parandaksid äh, meie kodanike elu. alustan küsimustele järjest vastamisega tahaksin kõigepealt tervitada ka enda poolt äh, küsimust äh, St Martini kohta. kuidas seda nüüd täpselt hääldada? Äh, kohtusin Prantsuse regiooni presidendiga Prantsuse Guajanas, Prantsuse Guajanas koos president Macroni ja Junckeriga olime seal. algatasime kommunikatsiooni äh, äärepoolsemate aladega, raportöör ei ole küll siin, aga ma arvan, et see oli küll väga kasulik. õpime iga päev midagi minu jaoks oli suureks üllatuseks kui hakkasin selle küsimusega tutvuma ja nägin, et äh, Hollandi partnerid ei ole Euroopa Liidu sisesed. vabandust, et Hollandi poolsaar Martini saarest ei kuulu Euroopa Liitu. Euroopa Liit aga on igastahes koondanud kõik oma kiireloomulise reageerimise võimalused seal Hollandit aitasime koheselt. kasutasime ka Euroopa Liidu satelliiti, satelliitteenuseid. esimesel nädalal ka kriisi vältel president Juncker rääkis ka Hollandi peaministriga ja nad arutasid, kuidas aidata komisjoni kiirreageerimiskoordinatsiooniüksus oli kohal kakskümmend neli tundi päevas ja me olime ka regulaarselt kontaktis kõikidega koha peal, Hollandiga ja ka teistega. aga eriti Hollandiga, võttes arvesse, et see on Hollandi saar. me saame juba Interregi programmi kasutada kasutame seda struktuuride taasülesehitamiseks mõlemal pool San Martini. nii Prantsusmaa kui Holland saavad seda ära kasutada. Hollandi osa kulud saab katta kolme miljoniga Interregi alt. kõrgetasemelise äh, doonorite konverentsi töörühma koosolekul New Yorgis Kariibi äh, mere küsimustes härra Mimitsa tahtis veel kolmsada miljonit eh, juurde Kariibi mere arengu eh, toetamiseks. ja muidugi seda siis seoses ka Irma ja Maria tagajärgedega. ma arvan, et hea oleks, kui meil oleks koordinaator neis küsimustes ja räägin sellest komisjonis eh, vastavate talitustega, vaatame, kuidas on meil võimalik seda teha. muidugi meil on erinevad instrumendid, et Interreg, eh, Digiregioal, EFCO-l on meil omad vahendid. nii et võib-olla on meil võimalik luua töörühm või midagi, mis oleks ühenduses nii Hollandi kui siis eh, Prantsuse poolega sellest saarest usun, et meil on vaja integreeritud euroopalast lähenemist selleks, et toetada eh, saare mõlema osa ülesehitamist. ja samuti ma arvan, et mõlemad kohalikud omavalitsused, nii Prantsuse kui Hollandi oma, peaksid ka üksteisele käe ulatama. Nendevaheline koostöö peaks olema suurem. võin kinnitada, et komisjon igal juhul teeb kõik selleks, et tagada Euroopa Liidu poolse abi täiendavus ühisprojektidesse ja kohaliku taseme algatustele. samuti oleme me valmis vaatama, kuidas St Martini arenguprogramme saaks ümber suunata nii, et toetada rohkem siis saare taas ülesehitamist pärast hirmut ma olen teadlik sellest suurest hävingust. ma ei rääkinud teie esindajaga veel, aga olen valmis temaga kohtuma, võib-olla saame siis ka kümme minutit pärast äh, siinsamas teda. aga äh, president Juncker rääkis sellest ja Prantsuse osa puhul, ma usun, neil on ka vahendeid RDF-i rahast mida saaks siis äh, ülesehituseks kasutada. igal juhul väljendan oma solidaarsust ja vaatame, mis saame teha selleks, et abistada. samuti äh, ka läbi liikmesriikide Prantsusmaa, Holland siis koos ning äh, muidugi vaatame läbi ka teie koordineerimisettepaneku. EMU kohta Van Nistelrooy küsis sellest ka proua Kreel. nagu ma ütlesin, ühtekuuluvuspoliitikat see ka puudutab, see on väga suur äh, küsimus. ja, ja selle osa on siis, ühtekuuluvuspoliitika on siis väiksem kuidas ära kasutada tulemuslikkusreservi selleks, et toetada struktuurireforme. seda tehtakse siis vabatahtlikult. nüüd on see ettepanek teil laudadel. oleme valmis konstruktiivselt teiega edasi liikuma, sest te olete kaasõigusloojaks. ja seda teeksime siis lähitulevikus proua Tomašits. Äh, mitmest allikast rahastamine ja tulevane õigusloome, jah. meil on väga palju häid näiteid ja me peame neid ära kasutama. aga samas peame silmas ka sünergiaid see muudaks olukorra kergemaks, sellest tulenevalt arvan, et Omnibussi ettepanek, mis on nüüd viimasesse faasi jõudnud, ma usun, et viimane triloog toimub järgmisel nädalal, loodetavasti jõutakse kokkuleppele, siis oleks äh, erinevate fondide kombineerimine ka liikmesriikidele lihtsam. loodetavasti saame seda ära kasutada suurte asjade saavutamiseks. finantsinstrumentide osas nõustun teiega suuresti liikmesriigid on hiljuti hakanud seda ka kasutama. kaks tuhat seitse kuni äh, programmeerim-, enne kahe tuhande seitsmendat, seitsmendat aastat kasutati seda vähe, kaks tuhat seitse, kolmteist rohkem ja nüüd siis pööratakse sellele veel suuremat tähelepanu, ma usun, meil on kaks riiki, mis ainult ei taha seda eriti äh, aga me üritame neidki veenda, sellepärast et meie analüüsides selgub, et üks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend perioodil investeeritud euro toob äh, kasu aastaks kaks tuhat kakskümmend kolm äh, ligi kolm eurot. nii et ma arvan, kindlasti tasub ära. toon alati näiteks ka Marshalli äh, kava. Te teate, et see töötati välja pärast teist maailmasõda ja ma võin teile ütelda, et Austria ja Saksamaa osaliselt endiselt äh, lõikavad vilja, lõikavad kasu selle, ähm, sellest kavast. see raha endiselt ringleb, raha niimoodi ringelda saab ja tõepoolest te saate investeerida ühe euro ja ning lõpptulemusena saate selle pealt kasu lõigata viis eurot. nii et me peame sellest teadlikkust tõstma ja peame seda tegema liikmesriikides, aga muidugi mõista. selleks on vaja teatud haldussuutlikkust, teadmisi. Teie olete Tšehhi Horvaatiast. meil on väga häid ministreid ka pangandussüsteemi taustaga ja nad teavad väga hästi, kuidas seda kõike teha. ka teil on väga hea minister. ja ma usun, et nad on aru saanud vajadusest finantsinstrumentide kasutamise järgi. parem äh, elu rakendamine, see on meie ühine töö. alustame arutelusid pärast mitmeste finantsraamistiku omasid see esitatakse mais ja loodetavasti siis peatselt pärast mitmeaastast finantsraamistiku kinnitamist hakkame rääkima uuest õigusloomest ja sellest, kuidas asju parandada. pean ütlema, et kui eksante tingimused on täidetud selleks programmeerimisperioodiks, siis eh, seejärel paljudes sektorites ei olegi võib-olla neid enam vaja eks ante tingimusi. seega me siis praegu kulutame natukene aega selle peale, aga sellest tõuseb tulu, sellepärast et paljudes riikides siis ei oleks enam vaja tervise, vee või äh, jäätmevaldkonnas või transpordis äh, enam neid eks ante tingimusi. kui selle programmeerimisperioodi vältel on need täidetud, siis ei ole vaja enam niivõrd palju äh, aega selle peale kulutada järgmise programmeerimisperioodi alguses. ma arvan, et oli väga hea, et meil need olid, aga seda pikemas perspektiivis, ega me iga programmeerimisperioodi alguses seda ei tee, me lihtsalt hoiame silma peal ükskord, kui need on täidetud. härra Van Miltenburgi küsimus ma vastasin eh, muu kohta St Martini kohta ka. aga igal juhul jah, pöördun siis komisjoni teie ettepanekuga tagasi. kas te peate siis silma riiklikku koordineerimist Hollandis ja Prantsusmaal ja siis tööd Euroopa Komisjoniga jah, ja siis muidugi edastan teile andmed ka lisarahastamise kohta mida nõudis äh, volinik Mimitsa Kariibi mere piirkonna jaoks New Yorgis. Rumeenia. kui lubate, kõnelen oma emakeeles uh.. Știți foarte bine că, în primul rând, vreau să vă mulțumesc. Ma tahaksin teid kõigepealt tänada selle eest, et äh, viibisid kohal, me kõik olime Kloši kohtumisel, regikomisjoni kohtumisel. tahaksin härra Pudat selle organiseerimise eest tänada, sellest oli suur kasu. Te teate väga hästi, et Euroopa Liit abistab Rumeeniat nagu ka teisi liikmesriike. aga esmalt just valitsus ning kohalikud omavalitsused omavad esmatähtsat rolli selleks, et sellele abile juurde pääseda. kui me räägime abi kättesaadavaks tegemisest, siis see on ikkagi liikmesriikide pädevuses. aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist me tegime kõik selleks, et Euroopa vahendite ärakasutamismäära parandada, te teate, et me kiitsime heaks ka retroaktiivselt kõik projektid, seda eriti just transpordisektoris tegemist oli projektidega, mis oleksid pidanud kestma kuni aastani kaks tuhat viisteist. heaks uudiseks on nüüd see, et need projektid ikkagi lõpetatakse ning kasutatakse kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend perioodi vahendeid. ma usun, et uued liikmesriigid, muuhulgas ka Rumeenia, peavad mõistma järgmist. ühtekuuluvuspoliitika on tohutuks võimatus, võimaluseks. esmatähtis on, et sellest võimalusest kinni haaratakse. Rumeenia lõpetab kaks tuhat seitse, kaks tuhat neliteist perioodi kaheksakümne üheksa, üheksakümne ühe protsendilise ähm, vahendite kasutamisega. tegemist on aga riigiga, kus on kõige rohkem kaotsi läinud just transpordisektoris Euroopa Liidu vahendeid mis puudutab praegust finantsperioodi mitte ainult Rumeenias, vaid ka teistes liikmesriikides, siis me alustasime aeglustatud tempos. siis oli vaja lisapingutust selleks, et Rumeenia suudaks ära kasutada talle pakutud võimalusi. Rumeenia on riigiks, kus on kogu Euroopa Liidus kõige kiirem kasv sellest äh, tuleb kasu lõigata. kahjuks aga ma kardan, et äh, poliitiline ebastabiilsus on praegu siin takistuseks. mina, minul on kolmas äh, ametiae, aja aasta käsil, aga meil on juba neli valitsust olnud, rohkem stabiilsust oleks parem sellepärast, et tegemist on valdkondadega, kus meil on vaja ekspertiisi ja oskusi, teadmisi. me kõik olime väga rahul, kui me saime akrediteeringu fondi eh, valda, haldajatele, nad alustasid oma tegevusega, nüüd ootame lepinguid ja suuri projekte Rumeeniasse selleks, et me saaksime kõik need vahendid ära kasutada. mina lähen detsembris Rumeeniasse kaheksateistkümnenda detsembriga paiku ja loodetavasti õnnestub meil ka ministriga sõlmida erinevaid kokkuleppeid. siin räägiti veel ühest küsimusest ja ma usun, et võib-olla saan äh, vastata mitmele küsimusele korraga, härra Vandenberg. ma nõustun teiega meil on olnud võimalus kohtuda linnapeadega, minu uksed on alati avatud, ma olen kõnelenud linnapeadega kõikidest liikmesriikidest. Rotterdami foorumil kohtusime üle kuuesaja linnapeaga kogu Euroopast. tänu äh, linna tegevuskavadele ongi meil võimalus pakkuda uusi võimalusi linnadele, eriti just Rumeenias. kakskümmend protsenti protsenti äh, operatiivsetest äh, regionaalkavadest üks koma kaks miljardit äh, on siis linnade käsutuses. Te rääkisite ka konkreetsetest probleemidest. võib-olla saame me teile ka põhjalikumalt vastata, aga pean enne konsulteerima oma kabinetiga. aga mina tean, et viissada miljonit on tervishoiusektori jaoks ette nähtud vahendid on ka ette nähtud regionaalsete haiglate jaoks. ja ma ei tea, kas selle linna konkreetne haigla saab seda rahastamisallikat kasutada või mitte. kõik see sõltub Euroopa rahaliste vahendite ministeeriumist. me ei saa teha samamoodi tööd Rumeenias nagu Prantsusmaal või Saksamaal, kus igal regioonil on oma pädevus neis küsimustes. ei kõik sõltub ikkagi liikmesriigi haldusstruktuurist. ja nende pädevuste seisukohalt on haldusküsimustes liikmesriikidel õigus otsustada ise. praegune Rumeenia struktuur kahjuks muudab olukorra keerukamaks. äsja öeldi, et me ei tohiks rääkida majanduslikult mahajäänud riikidest, aga ma tahaksin siiski ütelda, sellepärast, et äh, Rumeenias on erinevaid prefektuure, nõukogusid, mis tõesti eh, ning volikogusid, mis on eh, üritanud midagi teha kiir-, kiirtes ja ja mujalgi on juba esimesi tulemusi näha, me peame vaatama, mis projektidega on tegemist, osad on juba välja valitud ja mis aga puudutab äh, mahajäänumaid piirkondi, siis meil oli üks pilootprojekt Poolas, üks äh, Rumeenias, meil olid samuti äh, üks miljon kasutati ära Poolas, Rumeenias. õnnestus meil ministrit niimoodi mõjutada, et ta lõpuks muutis projekti selleks, et lisaabi saada. ligi viiskümmend miljonit kokku samuti kohtusime akadeemiliste ringkondadega, arutelud käisid, osades riikides see nii käibki, aga Rumeenias oleks vaja nii kaugele alles jõuda, kõik peaksid ühise laua ümber tulema, vaatama, millised vahendid on kättesaadavad kõikides regioonides, et seda koordineerida. energiatõhusus maapiirkondades tingimus, mille kohaselt peab olema tegemist vähemalt kahe tuhande viiesaja elanikkonnaga, küll aga see ei ole Euroopa Liidu poolt peale pandud tingimus. härra Buda, mina olin Cloche'is, oma isa külas. ja ma pean teile ütlema, et pärast kümmet minutit paduvihmasid ei olnud enam joogivett, mitte midagi, see on täiesti vastuvõetamatu kahekümne esimesel sajandil Euroopa Liidu liikmesriigis ma kõnelesin inimestega ja tõepoolest, joogivesi tänapäeval endiselt on problemaatiline ma pean ütlema, et tulin sealt külast äh, ära, aga tee peal mind peeti kinni ja te palun vett, rääkige joogivee küsimusest. ei ole võimalik, et kahekümne esimesel sajandil ei ole juurdepääsu joogiveele. see on ka põhjuseks, miks me räägime taristuprojektidest äh, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, need olid joogivee kanalisatsiooniprojekti, sellepärast et Rumeenias inimesed surevad selle tõttu et lihtsalt ei ole kvaliteetset joogivett. minu jaoks on tegemist prioriteediga, ma tean väga hästi, kuidas elu maal Rumeenias käib. tegemist oli külaga, on küladega, kus keskmine elu, keskmine vanus on elanikel üle seitsmekümne viie noored tulevad kohale ainult selleks, et kord aastas surnuaeda minna. see on ka põhjuseks, miks me pidasime arutelusid kohalike regionaalsete omavalitsustega. aga jällegi, kõik sõltub kohalikest võimudest, linnavalitsustest, prefektuuridest. midagi tuleks aga ära teha nende maapiirkondade jaoks. meie oma õigusloomes on teatud vastuolud. räägime linnadele mõeldud tegevuskavadest ja linnad on väga olulised, sellepärast et üle kaheksakümne protsendi meie elanikkonnast elab linnades. samas aga võib juhtuda niimoodi, et maapiirkonnad tühjenevad, kui meil ei ole te tegevuskava maapiirkondade jaoks. me arutame seda pidevalt ka teiste volinikega, vaatame, kuidas külaelu edendada. praegused Euroopa vahendid ei peaks leidma kasutamist mitte ainult äh, põllumeeste toetamiseks, vaid kõikide nende toetamiseks, kes maal elavad. ma vabandan, et ma nüüd nii pikalt sellest kõnelesin. ja nüüd härra Roope küsimus. me räägime kuuest aastast, mitte kolmest. sellepärast, et meil on ju reegel N pluss kolm ehk siis kuni kahe tuhande kahekümne kolmanda aastani kui me räägime tulevasest õigusloomest, siis tuleks välja töötada lihtsamad mehhanismid. Te rääkisite ex-ante tingimustest. siinkohal selgitasin just, et tulevikus liikmesriigid ei pea enam aega kulutama projektide elluviimisel äh, nende ex-ante tingimustele me peame tagama, et äh, enam viivitusi ei tekiks, me peame õppima minevikust. proua Tamato. minu eesmärgiks on loomulikult teiega koostööd teha, alt üles poliitikat toetada, ma tean, et Itaalias nagu ka paljudes teistes liikmesriikides ei ole selliseid traditsioone nagu Hollandis ja mujal, et arvestatakse kõikide arvamustega. aga ma tõesti loodan, et Itaalia ametivõimud teevad suuri jõupingutusi selleks, et äh, uus ja strateegia välja kujundada. solidaarsusfond, tean väga hästi, millist meeleäärmi see kõigi jaoks tekitab, minu jaoks, teie jaoks, no mis teha? tulen asja juurde tagasi siis, kui härra Papadakisele vastuse annan ja proua Tamato uus MFF ettepanek. mina arvan, et see oleks päris hea võimalus üle vaadata solidaarsusfondile seatud tingimused. härra Papadakis, ma ei öelnud täiskogus, et ära tuleb aasta kaks tuhat kakskümmend oodata. ma hindan teie seisukohti väga kõrgelt, aga ma arvan, et minu meelest on väga õiglane, kui te ütlete mulle, et ma olen küüniline Kreeka suhtes. ma olen seal üheksa-kümme korda käinud äh, ka teie ees Äh, vabandust, ebaõiglane, kui te mind süüdistate selles, ma olen teiega täiesti nõus. Mm, Tsiprasega rääkisin reedel sellest, selgitasin talle, et aprillis, mais äh, hakkavad asjad liikuma mitte aastal kaks tuhat kakskümmend, eelarve muutub mais ja kohe pärast seda, kui muutu-, muudetakse määrust, äh, seadusandlust see lävend on olemas, sellepärast et Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid sellise lävendi vastu, mitte meie komisjonis, Euroopa Parlament teadis selle lävendi. ma saan muidugi aru suurtest probleemidest, mis on Atikas, aga vastavalt sellele määrusele, mille teie ise vastu võtsite, on Atika rikas piirkond ja meie jõupingutused peavad käima käsikäes Kreeka-poolsete jõupingutustega. mul on kahju ennast niimoodi väljendada, aga minu meelest on tõesti see ebaõiglane ja ka minu teenistuste suhtes ebaõiglane. me üritame aidata nii palju, kui see on võimalik. Te teate, et me oleme vahendeid vabastanud, oleme siin käinud mitu korda, et muuta määrust teiste liikmesriikide vastupanule, vastupanust hoolimata me käivitasime nii palju erinevaid programme kreeklaste igapäevaelu parandamiseks. looduskatastroofid jah, leiavad aset järjest sagedamini ja ma hea meelega tegeleksin selle asjaga edasi, aga seda ei ole võimalik üleöö teha, et seadust muuta. alles tulin tagasi Portugalist ma nägin, mis äh, kahju, laastavust on tekitanud tulekahjud, metsatulekahjud. Te ei saa öelda, et me ei ole teinud midagi. me oleme praegu üle vaatamas äh, tsiviilkaitsemehhanisme, et olla paindlikum ja tegutseda kiiremini. aga seda tuleb teha koos liikmesriikidega ja veel kord, avaldan kaastunnet kõigile, kes äh, kannatada said ma olen ka ministriga rääkinud, peaministriga rääkinud, peaminister Tsipras rääkis ka Junckeriga. me üritame seda määrust äh, siit ja sealtpoolt vaadata, et kuidas Kreekat aidata selle alt. üks koma kolm miljardit et äh, Kreeka jaoks ette nähtud raha kliimamuutuste ja riski ennetamise projektide jaoks, mis on kasutamata, kui projekte esitatakse, siis see raha neile antaks. Kreekas on nüüd asi, rahas ei ole asi, vaid selles, et peab olema häid projekte, riski ennetamist. ja ma arvan, et me oleme üsna palju ära teinud. loomulikult äh, kahjud on suured aga selle riski ennetamisega on meil siiski õnnestunud välja kujundada eristrateegia ja sellega omakorda vältida veel suurem inimkahju. loomulikult on tegemist tragöödiaga meie kõigi jaoks, see, mis leiab aset Kreekas ja Portugalis, see puudutab meid kõik juunist, ma arvan, juba on võimalik üle vaadata töötähtsusfondi tingimused. ja see on kindlasti see hetk, kus asjad üle vaadata ja rääkida sellest, kuidas solidaarsusfondi muuta teatud liikmesriikidele jaoks kasulikumaks. härra Pudele vastasin juba nüüd rakendamine viimane analüüs näitab, et me oleme jõudnud täiskiirusele. me oleme ära kasutanud kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend vahendid, mis on projektile ette nähtud, see vastab samale, sellele, millised olid arengud aast-, eelmisel eelarveperioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, aga kolmteist detsember esitame täpsema analüüsi, nagu ütlesin. aga nii palju ütleksin veel, et ka ma olen pettunud et nende programmide valik ei peegeldu tehtud maksetes. kohtusin näiteks teie ministriga, majandusministriga, uue Hollandi majandusministriga ja teda tõesti väga üllatas, kui ma ütlesin, et me ootame, et esitataks maksetaotlused. raha meil Hollandi jaoks on. Teie olete oma rahaga käivitanud asjad ja meieni ei jõua need äh, taotlused. see on hea näide selle kohta, et äh, me juba tegutseme koha peal. ja loomulikult ootame nüüd siis arveid, mis meile esitatakse. Of course uh, I share your view that the start of the implementation is been slow uh.... loomulikult uh, algusfaas läks aeglaselt, ma olen teiega nõus kuid ärgem unustagem seda, et kogu see seadusandlus võeti vastu siin parlamendis ka üsna hilja, perioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja meil oli ametivõimudel aega selleks, et maadelda selle uue seadusandluse uuendustega. aga ma kinnitan teile, et rakendamine on läinud kiiremaks viimastel aastatel ja jõuab juba järele alguses olid viivitused räägime küll perioodist kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, aga tegelikult on meil aega praegu veel kuus aastat kuni aastani kaks tuhat kakskümmend kolm, härra Novakov. suur tänu teie, teile nende märkuste eest. Lambertile ja Konstantsele olen ka juba vist vastanud selle reservi kohta. tulevased arutelud, ootame siis teie panust teie komisjoni panust ja parlamendi raportit ootame, mis seitsmenda ühtekuuluvuspoliitika kohta koostatakse. ei hakka siin varjama seda, et proua esimese härra Novakov, me sõltume üsna tugevasti Bulgaariast eesistujana ja me võime selle poliitika nimel siis koos tegutseda. nagu proua esimees ütles, on väga hea, et nõukogus osad ministrid on meie poolt, aga vaatame, mis öeldakse veebruaris-märtsis Sofias, kui Oettinger kohtub rahandusministritega. ja solidaarsusfondi osas ma vist juba vastasin. et see on loodud lähimuspõhimõtte kohaselt ja kas seadusandja on äh, palju paiku pa, välja, vabandust, kin-, on vastu võtnud teatud lävendid, et millal Euroopa Liit sekkub ja millal liikmesriik ei pea üksinda maadlema, see on, see siis sõltub katastroofist, kui kaks ja pool aastat tagasi see üle vaadati, räägiti juba Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega pikalt sellest lävendist ja meie üheskoos, ma ütlesin ka, peame sellest rääkima. sest et mulle tundub, et meil on vaja natukene rohkem liikumisruumi, see on minu meelest ilmselge ja olen teiega täitsa nõus. aga ärgem hakakem siin teineteist süüdistama, tegelikult istume kõik ühes paadis. ja nüüd erimeetmed Kreeka jaoks. härra Arimont Kreeka erimeede ja tehtud muudatused te teate väga hästi ainult, et ainult Kreeka ametivõimud ja mitte komisjon peavad aruande nende meetmete koostamise koht, täitmise kohta koostama ja Kreeka tõesti sellise aruande ka esitas kreeka keeles meile ka praegu komisjonis tõlgitakse seda asja. ja teie, austatud parlamendiliige, saate kindlasti selle ka kätte eelmisel perioodil valisime välja sada kaheksakümmend üks projekti, nüüd otsustasime rohkem keskenduda konkreetsetele vajadustele ja nüüd on siis ainult kaheksateist projekti, mille me oleme keskendunud. Thessaloniki metroo on üks suur projekt. selleks, et seda rakendust siis kiirendada ja edusamme näha. teised keeleversioonid jõuavad kindlasti teiseni. proua Mihhailova, suur tänu selle toetuse eest, mida te olete meile osutanud suur tänu kõikide fraktsioon, tänud kõikidele fraktsioonidele sellel aastal pakutud abi eest ja kõige raskem osa tuleb järgmise aasta esimesel poolel, ma arvan, meie jaoks. nii et me peame teineteisega tihedamini koostööd tegema kui kunagi varem ühtekuuluvuspoliitika osas. regioonide nädal tuleb järgmise aasta alguses siis mitmeaastane finantsraamistik, selle osas on tulemas konverents vahetult enne seda, kui Sofias tuleb kokku eraldi kohtumine kaheksandal, üheksandal jaanuaril. nii et kõigepealt keskendume siis tõesti esimestel päevadel mitmeaastasele raamistikule esmaspäeval ja teisipäeval. ja loomulikult tahan ma siis seal võidelda ka ühtekuuluvuspoliitika tuleviku eest see konverents tuleb, loodetavasti teie tulete ka sinna ja teie komisjoni delegatsioon. enne maikuud äh, tahame me kindlasti oma nähtavust tõsta. ja ka Ühtekuuluvusfondi sõprade allianss võiks olla nähtavam. märtsis tähistame ühtekuuluvuspoliitika kolmekümnendat aastapäeva. ja see on hea moment näitamaks seda, mis on saavutatud nii paljudes liikmesriikides selle kolmekümne aasta jooksul, kui solidaarsusfond on olnud avatud, RDF e ja Ühtekuuluvusfond Neid sündmusi on tulemas palju, aga kõige olulisem on kahekümne esimese märtsi üritus. ja muidugi kutsun teid kõiki sinna ka um,. ühissätete määrus, selle kohta küsis ka proua Kreel, et need teenused, mille eest vastutab äh, asepresident Dombrovskis tegelikult, aga nagu ma aru saan, marginaalidest tuleb see lisavahend. suur tänu veel kord kena nädalavahetust ja Strasbourgis näeme siis uuesti. suur tänu koostöö eest, aitäh! suur tänu, proua volinik, aitäh! loodetavasti siis tõesti kohtume ja loodetavasti meil õnnestub Omnibussi asjas, mis on meie ainupädevuses, töö lõpule viia ja ma arvan, et nii võiks selle aasta lõpetada päris ilusti. suur tänu, kohtume uuesti ja, ja meie kohtumise esimene osa on nüüd läbi. jätkub koordinaatorite kohtumine ilma tõlketa kahjuks. English, okay.